Euh, armsad kolleegid, tere päevast, alustagem koosolekuga. päevakorra vastuvõtmine kõigepealt, ma teen ettepaneku lisada järgmine päevakorrapunkt. komisjoni ja nõukogu projekt pikendada paari määruse kehtivust la, laiendada paari määruse äh, kehtivust teatud rahvustele, kes ei ole nende määrust alla seni langenud, vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale peab nõukogu ühispositsiooniga tegelema koosolekute alguses kohe. seega ma teen ettepaneku lisada see päevakorrale, tundub, et kellelgi midagi selle vastu pole öelda. nüüd kahe. Programme adopté. Alors, au titre des communications. kahekümne kolmanda protokolli kohta ei ole meil äh, mingeid vastuväiteid, see on vastu võetud. aga nüüd räägime tõsisemalt, meil on väga hea meel uut liiget tervitada meie fraktsioonist, sellepärast et S ja D-st Sergio Gutierrez Prieto asendab asendusliikmena Andres Perello Rodriguez. kas ta on täna siin, ei ole? seega teie kõigi nimel ja siis loodame, et ta meie mõtteid siin loeb. ütleme talle tere tulemast. nagu tavaliselt on meie koosolek ka jälgitav internetis. tahaksin teid ka informeerida sellest, et teie kaustades on sekretariaadi ettevalmistatud kokkuvõte missioonist Limeriki ja Dublinisse, mis toimus teisel, teisest kuni neljanda juunini, siis see peaks olema inglise, prantsuse ja saksa keeles teile välja jagatud. ja veel kaks teadet on lisatud. teine puudutab delega-, meie delegatsiooni, kes osales Egmonti palees kahekümnendal juunil Belgia eesistumise ettevalmistamisel ning samuti ka EBSCO mitteametliku kohtumise kokkuvõte. kohtumine, ministrite kohtumine toimus siis juunis ja see on eriti oluline, arvestades Herman Van Rompuyga toimunud diskussiooni veel kaks teadet. kõigepealt tahaksin liikmetele teada anda, et suure tõenäosusega toimub meie ühiskoosolek teemal või, või tähendab kahe, teemal mõjuhinnang emaduspuhkuse kohta. vabandust, see puudutas hoopis pensioni. ei, see, see puudutas siiski emaduspuhkust, aga see jäi ära pensioniseaduse vastaste streikide tõttu Prantsusmaal, nüüd me peame selle edasi lükkama ja ma teatan teile hiljem selle toimumise kuupäeva. tahaksin ka liikmetele teatada, et ÖRi raporti hääletuse tulemusel täiskogul hääletus toimus eelmisel nädalal ja ma kasutasin võimalust Joel Milkele, kes on siis eesistujamaa minister, ehm, meenutada, et siis meenutada talle enne suvepuhkust, et parlamendi enamus seisukohti tuleks arvesse võtta, arutlusele võtta nõukogus EBSCO töögrupp, vist, vistite, nõukogu töögrupp tuleb kokku homme ja Joel Milke teatas mulle sellest oma kirjas, mille ta saatis ja vaatame siis, kas toimub ka viljakas diskussioon homme. nüüd, need olidki kõik meie teadaanded. Läheme siis edasi päevakorrapunktiga number neli. me peame reageerima nõukogu ühisseisukohale, mis puudutas ähm, kahe tuhande üheksanda aasta määrust üheksasada kakskümmend seitse ja kolmandate riikide kodanikke, kes ei ole kaetud teatud sätetega oma kodakondsuse tõttu. Jean Lambert oli omal ajal meie raportöör sellel teemal. kas te soovite sõna võtta? palun. suur tänu. kõigepealt on tegemist ametliku aruteluga, et vastata nõukogu seisukohtadele, meil on kindel ajakava, mida tuleb järgida, kui nüüd parlament on teada saanud asjade käigust. rääkides määrusest endast, peab ütlema, et praegu on juba eh, määrus olemas, mis katab kolmandate riikide kodanikide äh, sotsiaalset olukorda, kui nad siis ühest liikmesriigist ametlikult teise riiki liiguvad, nüüd tuleb vastavalt siis uutele arengutele seadustikku ajakohastada ja vastu võtta ka, ja eelmisel aastal võtsime ka vastu rakendusmääruse esimesel lugemisel parlamendis otsustati õiguslikku alust muuta, nüüd toimuvad konsultatsioonid vastavalt siis esimese lugemise tulemustele parlamendis selle aasta alguses ja me oleme teinud kaks muudatusettepanekut komisjoni ettepanekule. Need puudutavad kahte klauslit, need tuleb uuesti läbi vaadata, need olid juba eelmises määruses ka olemas, nõukogu aktsepteeris parlamendi kahte muudatusettepanekut ja mitmed muudatusettepanekud nõukogu ettepanekus või seisu, seisukohtades puudutavad nüüd artiklit seitsekümmend üheksa kaks B ja õiguslikku alust. Taani ei osale selles protsessis üldse, sellepärast et nad ei ei osale kolmandate riikide kodanikke puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja nende rakendamisel, seega praegune määrus on nende jaoks jõus, Iirimaa on nüüd otsustanud osaleda, muudatusettepanekud on praegu nõukogus tehtud ja need peegeldavad ka praegust olukorda Euroopa Liidus täielik määruse tühistamine ei ole võimalik, Suurbritannia jaoks jääb ka praegune määrus kehtima, see ilmselt sotsiaalkindlustust piiriüleselt ei paranda, aga praegune asjade seis on, nagu ta on. minu soovitus avaldatakse raportis, ma kirjutan selle väga varsti ja ma soovitan nõukogu seisukohti toetada. suur tänu. eesistujamaa esindajat vist ei ole siin praegu, kas keegi teine on siin näiteks eelmise eesistujamaa Hispaania esindaja, kas te soovite sõna sekka öelda, palun? Eh, eh, suur aitäh, proua esinaine kõigepealt ma tahaks öelda, et tõde on see, et ei olnud lihtne saavutada ühist seisukohta, me pidas, pidime õigusliku aluse äh, muutma. me ühehäälselt, me läksime kvalifitseeritud häälte enamusele kahel juhul äh, proovis nõukogu seda teksti vastu võtta ning mõlemal juhul kahjuks, äh, kahjuks teatud liikmesriigi vastuseisu tõttu ei saanud me ei, ei juhtunud seda. nüüd, kus äh, tegemist on äh, vaja minema kvalifitseeritud häälteenamusega, on meil teisi võimaluse olnud ning idee on see, et võtta nüüd äh, konsensusel põhinev seadusandlus vastu, konsensus parlamendiga ning see on alati see, mida me oleme soovinud. me oleme alati olnud kontaktis Euroopa Parlamendiga selleks, et eh, kindlustada ühine seisukoht. kuid eh, idee oli selles, et me eh, rakendaksime kolmandate riikide kodanikele võrdseid võimalusi ilma diskrimineerimiseta, kui me räägime siis toetustest ning on ka teinegi oluline moment ning see on siis kustutada ära teatud erandid eh, määrusest kaheksa viis üheksa. me, me kolm liik-, liikmesriiki on vastu hääletanud, üks liikmesriik on jäänud äh, siis erapooletuks ning ainuke tekst ütleb seda, kuid uus määrus kaheksa kaheksa kolm kehtib ka kolmandate riikide kodanike kohta. ja kuna te olete andnud mulle juba täna sõna, proua esimees siis on mul palve. kahe tuhande kümnenda aasta esimesest mai, maist äh, rakendus määrus kaheksasada kaheksakümmend kolm. enne seda, kui see heaks kiidetu või enne seda, kui see uus tekst nüüd heaks kiidetakse, me võime ka rakendada seda määrust ka kolmandate riikide kodanike kohta, kuid äh, tekib siis selline paradoks, et me enne uue teksti heakskiidamist me peame rakendama eh, erinevat seadusandlikku teksti kolmandate riikide kodanike kohta võrreldes siis Euroopa Liidu kodanikega ning me tahaksime, ma tahaksin, et me kindlustaksime uue teksti vastuvõtmise ning kui uus tekst vastu võetakse, siis ka on võimalik määrust kaheksasada kaheksakümmend kolm rakendada või kohaldada kolmandate riikide kodanikele. nii nagu proua Lambert ütles, me, me lisasime muudatused, mida Euroopa Parlament meil palus lisandada. mis puudutab Ühendkuningriiki, kes ei rakenda uut äh, määrust, ma annaksin teile oma isikliku arvamuse ning äh, see on järgmine, et isegi kui me räägime administratiivsetest protsessidest, on väga raske ühel riigil äh, rakendada ühte määrust ja teistel kõigil teist määrust. see juba administratiivselt on see väga-väga keerukas ja seetõttu peab toimuma mingisugune muutus Ühendkuningriigi ja teiste liikmesriikide vahel, see on minu arvamus, aitäh. suur tänu, kas komisjoni esindaja soovib midagi öelda, lisada? suur tänu, rasinaine Euroopa Parlamendile saadetud teatises toetab komisjon nõukogus saavutatud kompromissi. ühisseisukoht arvestab kõiki neid elemente, mis olid ka komisjoni esialgses ettepanekus, lisatud on ka kaks Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut, mis tehti esimesel lugemisel ning teksti eesmärk on teatud sätete täpsustamine ja lihtsustamine siin öeldi juba, et uus koordineerimismäärus siis kehtib kolmandate äh, riikide kodanike suhtes, aga tähtis on see, et Euroopa Liidu kodanike suhtes kehtiksid samad reeglid. suur tänu! suur tänu! ma teen lühidalt. kõigepealt tahtsin ma mainida, et Euroopa Parlament peaks ka tänama hispaanlasi ja belglasi eesistumise ajal tehtud töö eest. mõlemad eesistujad on teinud suurt tööd selle nimel, et see määrus rakenduks kolmandate riikide kodanike vastu võimalikult, puhul võimalikult kiiresti, sest praegu neid inimesi diskrimineeritakse. variraportöörina tahaksin ma öelda teile kõigile ja eriti Jean Lambertile et nõukogu onnõi-, nõustunud parlamendi muudatusettepanekutega, komisjon samuti, seetõttu ma arvan, et mida kiiremini me ütleme ei, jah, seda parem, sest esimesest maist alates on olnud meie õigustikus suur lünk. proua Lambert, kas te soovite uuesti sõna võtta? ei, proua Oivel Rüütel, palun. proua esinaine, mina esitasin selle muudatusettepaneku ja ma soovit-, sooviksin siin selgitust. uue õigustiku kohaselt ei ole üle Euroopa mitte ühtegi erandit kahe spetsiifilise juhtumi puhul kui kahe juhtumi puhul me suudame erandid sisse viia, siis on probleemid lahendatud. väga hea, proua Lambert, palun. tahaksin vastata nüüd proua Emel Reuteri küsimusele. mulle tundub küll, et mingisuguseid erandeid ja lisasid ei tule parlamendi resolutsioon on täielikult arvesse võetud, meie hääletasime selle poolt, et mingeid erandeid ei tehtaks. see oli meie seisukoht, nii mina olen asjadest aru saanud, muidugi variraportööridega peab kõik veel enne hääletamist komisjonis läbi rääkida. suur tänu, väga hea. nüüd oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, see oli siis neli A ja nüüd äh, tuleb meil päevakorra järgi hääletus. kõigepealt hääletame punkti neli parlamendi seisukoht nõukogu muudetud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta võtta kõik jaod Bien. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, euh, au point... Nagu ma just äsja ütlesin, hakkame hääletama punkti neli Euroopa Parlamendi seisukohta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kohta. kõigepealt hääletame muudatusettepanekuid arvude kohta null neli, null üks, null üks eelarverida. proua Pastose muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? kes erapooletud on, kas kõigil on hääletuskaardid?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 hääletus lõppes. Chez moi aussi, elle clignote. Est-ce que vous avez essayé de retirer minul ka see tuli vilgub veel, aga kas te proovisite uuesti kaarti välja võtta ja siis sisse panna hääletusaparaati? vaadake, mis siis toimub madame morin ce que je vous propose c'est que je vais tenir compte de votre vote de manière manuelle là ça marche voilà Need, kes ei saa elektrooniliselt hääletada, teen ettepaneku hääletada käega, nüüd on hääletus lõppenud ja kuusteist poolthäält, kakskümmend vastu, seda ettepanekut ei kiidetud heaks. nüüd eh, kuus tuhat kolmsada, kes selle poolt on? kes on vastu? kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kolm. nüüd on hääletus lõppenud viisteist poolt, kakskümmend vastu ei võetud vastu. järgmine rida kuus tuhat kolmsada kaks vastuselt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud tahan teie tähelepanu juhtida nüüd sellele, et see näitab, et, et me ei ole praegu nende eh, eelarveridade taastamise poolt kordagi hääletanud, seega me oleme kõigi nende kärbete poolt, mille poolt nõukogu oli. ei mina ega teised ka pole suutnud eelarvet suurendada ja eelarve jääb siis just selliseks, nagu nõukogu seda hääletas. sooviti minimaalset suurenemist siiski, aga meie hääletame praegu rida-rida järgi ja jätame teksti sellise, selliseks, nagu ta nõukogust tuli, see tähendab sellest, seda, et kõik kärped jäävad alles nüüd kuus tuhat kolmsada kolmkümmend viis. selle eesmärk oli komisjoni esialgset ettepanekut toetada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kuus. sama motiiv, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus tuhat kolmsada kolm vastuse ettepanek kuue tuhande kolmesaja kolmekümne kuuendat on vaja elektrooniliselt koolida pa-, ko-, kontrollida, palun hääletage. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, kakskümmend poolt, kuusteist äh, vastu, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolm vastaselt, kes poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kaheksateist vastu. ei ole vastu võetud. kuus tuhat kolmsada neli vastused, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kuus tuhat kolmsada kolmkümmend seitse, kes poolt, vabandust, selle eesmärk oli ka komisjoni ettepanek taastada. oi, see langeb üldse ära, sest me võtsime vastu kuus tuhat kolm, kolmsada nelja. ja nüüd kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa on järgmine. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada viis figureidolt Euroopa Sotsiaalfond, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada seitse figureidolt, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada kuus vastuselt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada kolmkümmend üheksa langeb ära ja järgmine on kuus tuhat kolmsada kaheksa. kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd tuleb hääletada neid kommentaare, kes, mis on lisatud, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend langeb ära, kuus tuhat kolmsada üheksa, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja kommentaarid lisaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nous en venons au, sur l'information. ja nüüd töötajate informeerimine kuus tuhat kolmsada üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kuus tuhat kolmsada kümme. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada kaksteist raportöörilt, kes poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt, kuus tuhat kolmsada kaksteist. palun hääletage. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. ja kommentaarid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, enamuse toetusel vastu võetud. muudatusettepanek kuus tuhat kolmsada nelikümmend kaks langeb ära ja nüüd kuus tuhat kolmsada kolmteist proua vastuselt, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised langevad ära ja jõuame kuue ta-, kuue tuhande kolmesaja neljakümne neljandani, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kolmsada nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kuus tuhat kolmsada viisteist pilootprojekti kohta, kes poolt? koordinaatorid lõppis, leppisid selle kokku, kes on poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt kuus tuhat kolmsada viisteist, kes jäi erapooletuks hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu. see punkt võeti vastu. kuus tuhat kolmsada kuusteist. jällegi koordinaatorite toetuse saanud punkt. kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud enamusega kuus tuhat kolmsada seitseteist jällegi pilootprojekt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, enamus toetas, vastu võetud seega. nüüd muudatusettepanek kuus tuhat kolmsada kaheksateist. jälle pilootprojekt Your First Year's Job, kes on poolt, kes on vastu kes poolt oli? kes oli vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kommentaarid selle punkti juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus tuhat kolmsada kakskümmend figureidalt, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada neli üheksateist vastused, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. numbrid jäävad nüüd siin ära, aga ikkagi vaatame neid kommentaare kuue tuhande kolmesaja kahekümne ühe alt, sest need sarnanevad eelarve muudatusettepanekutega, mida me juba hääletasime. vaadake neid kommentaare kuue tuhande, kuue tuhande kolmesaja kahekümne ühele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sotsiaalkaitse kuus tuhat kolmsada kakskümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kolmsada nelikümmend seitse raportorilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. samamoodi peaks hääletama nüüd neid kommentaare, mis kuuluvad kuue tuhande kolmesaja kahekümne kolme juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud need kommentaarid ja nüüd töötingimused ja kuus tuhat kolmsada kakskümmend viis figureidolt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kommentaarid kolmes jaos hääletame neid koos, kes on poolt kommentaaridele kuus tuhat kolmesaja kahekümne nelja juures, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd progress. seega kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse figureeritud poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kuus tuhat kolmsada kakskümmend seitse raportöörid, kes poolt kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kommentaarid olid need siis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sooline võrdõiguslikkus kuus tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rakendustoetus kuus tuhat kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Euroopa töötingimuste parandamise fond, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, tööhügieeni ettepanek kolmsada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd eelmiste programmide elluviimine, kuus tuhat kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pilootprojekt jällegi, ebakindel töö, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd Euroopa vaesuse vastase võitluse aasta, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd autistide pilootprojekt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada kolmkümmend üks Hirschilt, see puudutab siis äh, enneaegseid koolist lahkujaid kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ei peagi enam neid kommentaare hääletama või on vaja? ei ole vaja, läheme siis edasi. nüüd tuleb tööhügieen ja tervishoid kuus tuhat kolmsada kolmkümmend kaks raportöörilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kommentaarid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine rida, globaliseerumisega kohanemise fond, kuus tuhat kolmsada viiskümmend seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kolmsada viiskümmend neli inimressursside arendamise kohta, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kolmsada viiskümmend viis kutseõppe kohta Euroopa keskustes, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja Euroopa koolitusfondi toetused kuus tuhat kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpetame siis nüüd need arvud ja märkused ja edasi läheme arvamuse projektiga. esimene lõige, muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, lõige üks A, vabandust, neli, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis rahvapartei soovis osade kaupa hääletust, mina raportöörina peaksin selgitama võib-olla muudatusettepaneku teist osa. teises osas soovitakse lisada esimene samm fondi normaliseerumise suunas. siin räägitakse veel eraldi eelarvereast globaliseerumisega kohanemise fondi puhul. kõigepealt me hääletasime eelarverida ja nüüd samas vaimus jätkates, arvestades Portase raportit, ja komisjoni ettepanekut me soovime, et fondil oleks eraldi eelarverida. siin soovitakse teise osa tähendust täpsustada. esimene osa oli siis souligne l'importance, kes on selle esimese osa poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud. nüüd teine osa, see puudutab siis arve ja eraldi eelarve, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud mulle tundub, et see tagasi, et see lükati tagasi, aga kontrollime teist osa muudatusettepanekust viis. palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes, seitseteist poolt, üheksateist vastu, kaks erapooletut, teine osa langes ära. nüüd muudatusettepanek kuus Figureidolt ja suuline muudatusettepanek raportöörilt kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, mulle tundub, et ta-, lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kuus. palun hääletage hääletus lõppes. üheksateist poolt, üheksateist vastu, ei võetud vastu. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, lõige kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, figureeritud, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt kümnendat. palun hääletage kas kõik hääletasid? hääletus lõppes üheksa poolt, kuusteist vastu, üksteist erapooletut, seega ei ole vastu võetud. muudatusettepanek üksteist Figureidalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist lõige kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist Figureidalt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmeteistkümnendat elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes kakskümmend poolt, ühe, kaheksateist vastu. Teil oli õigus, see võeti vastu ja nüüd muudatusettepanek neliteist Hirschilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudatusettepanekutega hääletage palun elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kolmkümmend viis häält poolt, kaks erapooletut. meie arvamus eelarve kohta võeti vastu ja nüüd läheme edasi meie päevakorrapunktiga number viis. me peame hääletama meie globaliseerumisega kohanemise töögrupi arvamust seoses Linaki juhtumiga. Taani valitsus on selle, sellega seoses taotluse teinud fondile. kes on meie esimese kirja poolt, kes vastu, kes erapooletud? vastu võetud. järgmine punkt puudutab Danfossi gruppi, Taani äh, valitsuse esitatud taotlus globaliseerumisfondile, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd meie kiri, mis puudutab Galiitsia tekstiili, Hispaania valitsuse taotlus, jällegi taotlus toetust saada fondilt see kiri, mille me koostasime, mis teile ka välja jagati, sisaldas ühte viga, sest lõikes kolm või lõige kolm ei ole välja jäetud, aga meie mõte oli sisse jätta ainult lõige neli sel kujul, nagu see ka kirjas oli teie kaante vahel peaks olema korrigeeritud kirja variant juba ja kui mingeid vastuväiteid või raskusi ei ole sellega, siis just seda versiooni kirjast me hakkamegi hääletama. see puudutab siis versiooni, kus esimeses lõikes aktsepteeritakse komisjoni seisukohta, teises lõigus siis räägitakse vajadusest mobiliseerida fondi vahendid ja tagada geograafiline liikuvus. kolmandas väljendatakse huvi meetmete vastu, toetusmeetmete vastu, parandamaks töötajate elujärge ja see puudutab siis neljasadat eurot ning neljandas lõigus avaldatakse kahetsust selle kohta, et koolitus koolituse kohta, kas kõik on nõus selle tekstiga, no mis me siis ikka arutame, siis hääletame seda. Hispaania valitsuse kirja. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõpetame siis nüüd meie hääletuse ja läheme otsekohe punkti number kaheksa juurde. see puudutab siis arvamuse projekti arutelu. me tahame eh, selle esitada siis IMCO-le, see puudutab teenuste direktiivi rakendamist. Evelyn Gebhardt oli IMCO raportöör ja meie komisjonis Jean-Luc Benamias ning palun, sõna on raportööril. suur tänu. me räägime seenuste direktiivist. selle direktiivi kohta on toimunud nii palju arutelusid ja Euroopa Parlament on nüüd eh, muide sama raportööri juhtimisel jõudnud nüüd kompromissini ja see on üsna selge, kuigi paljudes liikmesriikides ei ole veel kõiki sätteid rakendatud. see ettepanek, mille mina olen koostanud, on üsna lühike, vastavalt siis Euroopa Parlamendi reeglitele, see ei tohi ületada tuhand, tuhat viitesada tähemärki, aga sellega peab leppima. ma arvan, et siseturu, siseturg teenuste alal peab rakenduma kümne aasta jooksul täielikult ja me kõik äh, loodame, et ähm, töökohtade loomisel ja töö kvaliteedi tõstmisel ja töökohtade turvalisuse parandamisel omab direktiiv suurt mõju. see oligi direk-, ette nähtud direktiivi roll. ja raportöörist pidi siis käsitletama, kuidas seda direktiivi on kohaldatud, kuidas on paranenud äh, teenuste kvaliteet. ja nüüd alates sellest, kui direktiiv vastu võeti, on vastu võetud ka Lissaboni leping ja ma ei hakka küll kõiki artikleid siin eraldi käsitlema, aga tahaksin teie tähelepanu kolmandale, viiendale, üheksandale, neljateistkümnendale ja protokolli number kakskümmend kuus juhtida, kus täpsustatakse eh, teenuste direktiivi vastavalt uuele siis Lissaboni lepingule. nüüd eh, samuti täpsustatakse siin eh, üldhuvi majandusteenuseid te, tervishoiuteenuseid, enamus sotsiaalteenuseid, aga need on välja jäänud sealt. ja tahaksin siin lisada ka, et tähtis on see, et muide, tööaega ei käsitleta siin direktiivis ja muide, sotsiaalõigustikuga liikmesriikides ei ole see ka seotud Euroopa liidu tasandil on ikka veel puudu sellisest direktiivist, mis defineeriks täpselt, mis on üldhuvi teenused. mida finantseeritakse riigi poolt, mida ei finantseerita, millised on tõesti majandusteenused, mis on sotsiaalteenused ja millised on õigused nendega seoses liikmesriikides. nüüd punkt viis. ühtse kontaktpunkti teemal. teenuste liberaliseerimise puhul oleks väga vaja selliseid kontaktpunkte ning lõpuks olen rääkinud siin Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist sada viiskümmend, mis puudutab regula-, regulaarseid ähm, hindamisi, mis on väga vajalikud. nüüd Äh, meil on veel väga palju tööd ees, äh, nagu äh, ma ütlesin, proua Kebartiga on saavutatud praegu kompromiss, aga vaatame, kompromiss ju saavutati juba mõni aasta tagasi, vaatame, kas me suudame nüüd direktiivi parendada ja teha kokkuvõtteid seni kohaldatust, vaatame, kuidas me saame tarbijaid aidata tulevikus ja kuidas me saame paremaid töökohti luua. tänan härra Kristjanson, palun. Øh, suur tänu raportöörile suurepärase töö eest. suurepärane projekt. aga ikkagi tahaksin esitada mõned kommentaarid sotsiaaldemokraatide poolt. mõni päev tagasi tegime nimelt mitmeid muudatusettepanekuid, sest teema on väga tundlik ja meie arvame, et seetõttu ongi väga tähtis punkt neli, nii nagu ka raportöör ütles, tähtis on täpselt defineerida, millised on teenused, ja kuidas liikmesriigid on tegelikult kohaldanud seda direktiivi? liikmesriikidega tuleb ühendust võtta. tegelikult on ju kõik liikmesriigid selle juba äh, kohaldanud, aga võib lisada ka, et kaheteistkümnes liikmesriigis ei ole seda direktiivi täielikult rakendatud. see on nende riikide kodanikele täiesti väljakannatamatu ja muide äh, teised, see ei meeldi ka ju teistele liikmesriikidele, kes oma töö on korralikult ära teinud tähtis on see, et riigid, kes maha on jäänud kohaldamise protsessist, jõuaksid teistele järgi. nüüd tahaksin ka rääkida raportööri punktist viis. meie soovime siin lisada, et ähm, kõik liikmesriik, riigid kõikides liikmesriikides peab vähemalt üks elektrooniline veebileht või veebipaik olema, kuhu kõik kodanikud saavad ikkagi oma küsimustega vastaval teemal pöörduda olen nõus raportööriga muudes küsimustes ja tahaksin ettepaneku teha ka, et, et seda just, seda artiklit äh, nagu rõhutataks. et äh, ja, ja tähtis on ka kahekümne seitsme liikmesriigi olukorrast seoses direktiiviga kokkuvõtteid teha regulaarselt. et me saaksime võrrelda andmeid liikmesriikide vahel, suur tänu! suur tänu! ja nüüd annan sõna proua Turunenile ja siis proua Harkinile. jah, tak for ordet äh,. For... suur tänu. räägin siis taani keelt nagu olegi ja katsun rääkida aeglaselt. tahan öelda, et ma jälgisin seda protsessi suure huviga sellest ajast, kui ma Euroopa Parlamendiga ühinesin ja tõesti peab tunnistama, et tegemist on äh, väga elava keskusteluga. see puudutab veel eelkõige noori Taanis muide. ja ehm, me, ma tean küll, eh, milles küsimus seisneb. ja ma mõistan, kui tähtis on selle direktiivi kohaldamine tähtis ei ole mitte ainult sisu üle vaielda, vaid tähtis on ka seda ellu viia ja mm, tahaksin kõigepealt toolitada, kui tähtis on raportööri tehtud, kõik on väga täpne, kõik oluline on välja to-, to-, toodud ja meie rohelistena saame toetada neid seisukohti. Inko ja tööhõivekomisjoni ülesanne on nüüd prognoosida, milline võib selle uue ettepaneku eh, mõju olla. võib-olla direktiiv ise ei eh, tekitagi probleeme, võib-olla kohaldamisel tekib juriidilisi probleeme ja seetõttu on teatud liikmesriikidel ka selle rakendamisel raskusi tekkinud, aga ikkagi piiriülesed lepingud ja, ja lähetatud töötajad, nende puhul on olukord kõige keerulisem ja seetõttu tuleb eh, ka nende töötajate olukord ükskord lahendada, seda ma tahtsin öelda kõigepealt ja teiseks, nii nagu sotsiaaldemokraatide seas arvame ka meie, et eh, see punkt, mis puudutas mõjuhinnanguid, mida peab läbi viima komisjon eh, direktiivi sotsiaalse mõju kohta, on väga oluline. igal aastal peavad kokkuvõtted tegema kõik liikmesriigid, et me saaksime hinnata, kuidas direktiiv on rakendunud ja nüüd punkt neli on kõige rohkem raskusi tekitanud. tähtis on tõesti defineerida täpselt, millised on üldhuvi sotsiaalteenused ma olen nõus, et, et meil on veel mitmeid lahendamata küsimusi, aga muide, meenutan siinkohal volinik Barnier sõnavõttu, kes toonitas, et Euroopa Liit soovib ka üld- või sotsiaalteenuste ühisturgu välja kujundada, peame jälgima, kas tõesti see puudutab, see, see kava ka sotsiaalteenuseid. mina arvan, et sotsiaalteenused ei peaks konkurentsi tõttu kannatama ja võib-olla oleks vaja niisugust definitsiooni, mis oleks täpsem teadus, teatud valdkondade kohta, samas ei, ei pea definitsioonid olema liiga kitsad väga tähtis on need küsimused läbi arutada. tähtis on ka eh, segaseid sõnastusi vältida. ootame ära, mida Euroopa Komisjon meile välja pakub. aga nagu ma ütlesin, väga eriline ja lahendamata probleem on lähenda-, lähetatud töötajad samuti on vaja eh, komisjoni poolt mõjuhinnanguid regulaarselt läbi viia ning kolmandaks tuleb midagi teha, et kaitsta meie sotsiaalteenuseid. Need on roheliste jaoks kõige tähtsamad punktid. ja siseturukomisjoni liikmena tahaksin ka öelda seda, et meie arvamus oleks nii selge ja jõuline kui võimalik. väga sageli ei väljendata meie tekstides äh, täpselt, arvestades majandusolukorda, aga võib-olla peab arvestama ka äh, direktiivi mõju tööinimestele. suur tänu! Äh, suur tänu, proua Haakin ja siis Manchester Rossa, palun! Um- suur tänu, proua esinaine! kõigepealt tänaksin raportööri suurepärase töö eest selle arvamuse kallal. kõigepealt üldisem kommentaar. võib-olla peaksime me olema positiivsemalt meelestatud direktiivi suhtes, nagu juba siin korduvalt öeldud, meil on seda direktiivi vaja korralikult rakendada, kaksteist liikmesriiki pole seda senini veel teinud. ja see peaks olema siin võtmeküsimus, pidades silmas ka praegust majanduskriisi. nüüd punkt kaks. ma nõustun võttes arvesse uut aluslepingut, et meil on tarvis seda veel tõlgendada ja siin on mitmeid lahtisi artikleid, ma nõustun nendega. punktis neli räägitakse veel lahtistest küsimustest, mis puudutab direktiivi rakendusala. Jean-Luc, võib-olla tooksid need punkt, tooks need punktid paremini välja, et me mõistaksime täpselt, millest on jutt ja kuidas see mõjutab ülejäänud lõiku ehk siis me sooviksime rohkem infot, mida raportöör silmas peab. ja me, ka meie rohelise kolleegi kommentaar, kui ta rääkis teatud sõnastustest, mis ei ole, mis on natukene liiga piiratud, ehk siis meil on tarvis paremaid definitsioone, et me teaksime täpselt, millest me räägime. punkt viis, ühtne kontaktpunkt. siin on mul üks küsimus. hiljuti kõige viimane info minu, on minuni jõudnud konkurentsivõime nõukogust ja see on aasta aega vana. ja ma ei tea, kas liikmesriigid on üldse midagi teinud selles valdkonnas, ma aga nõustun siin raportööri arvamusega, et liikmesriigid peaks, kontaktpunktides peaks tegelema, tegeletama ka õig-, tööõigusega ja töötajate kaitsega. punkt kuus ma nõustun selle kvantitatiivse ja kvalitatiivse küsimusega tööhõive asjus, eelmisel nädalal parlamendis ju arutati postiteenuste direktiivi viimast analüüsi ja me ütlesime ka oma arvamuse volinik Barnieri selgelt välja. niisiis, suur tänu selle arvamuse eest veel kord ja me toetame seda suuresti ja võib-olla tuleks siia sisse viia lihtsalt väiksemad muudatused, suur tänu. Okay, thank you very much. Um, I try to avoid um, repeating. suur tänu. ma üritan vältida juba öeldu ülekordamist. keskenduksin punktile number neli. me peame silmas pidama, et teenuste direktiiv oli paljuski selline teetähis parlamendi jaoks. parlament suutis oma vaated peale suruda, mis puudutab siseturu olemust nõukogu ja komisjon üritasid sisse tuua päritolumaa põhimõtte, meie parlament otsustas, et nii see küll ei lähe. ja selles lepiti ka lõpuks. tänu proua Kepardi tohututele jõupingutustele ka kokku. tema mängis siin võtmerolli. aga ma tahaksin siin jah, seda üle korrata, on oluline siin meeles pidada, et välja jäänud valdkonnad olid sellised, mille üle mitte ainult meile parlament, vaid ka kodanikud väljendasid oma muresid, nad ei soovinud, et Euroopa Liidu sotsiaalset sektorit juhiks ainult turujõud. ja siin tuleb mängu ka see direktiivi ellurakendamine ja kuidas seda on tehtud. kõik pole ju veel selge, sest kaksteist liikmesriiki pole seda ellu rakendanud. niisiis, me ei tea, kuidas praktikas see direktiiv toimib. mis puudutab punkti number neli, siis mina räägin siin omaalgatusliku raporti raportöörina, mis puudutab üldhuvi sotsiaalteenuseid siin ja see raportöör, raport peaks arutusele tulema meie komisjonis veel sellel aastal. pidades aga silmas, et äh, Belgia, Belgia eesistujana korraldab oktoobri lõpus üld sotsiaalhuviteenuste osas seminari, siis ja seal pannakse paika tuleviku tegevuskava selles valdkonnas, siis on oluline arvesse võtta asjaolu, et kuna pärast seda, kui teenuste direktiiv vastu võeti, on igas liikmesriigis ratifitseeritud ka Lissaboni leping, mida nagu raportöör, mis nagu raportöör ära märgib, sisaldab ka artiklit neliteist kus räägitakse õiguslikest sätetest äh, üldhuvi teenuste jaoks või üldmajandushuvi teenuste jaoks. ja mis puudutab nüüd seda punkti neli, siis äh, siin on väike viga, sest artiklis neliteist räägitakse tegelikult määrustest, mitte direktiividest. aga kui see määrus see määrustik võidakse vastu võeta kvalifitseeritud häälteenamusega, seda on ka mõtet meeles pidada. see ei pruugi olla piirava mõjuga komisjoni, nõukogu ja parlamendi otsusele, vaid lihtsalt liikmesriigid mängivad olulist rolli selle otsustamisel, kuidas rakendatakse ellu üldhuviteenuseid. aga me peame nagu artiklis kolm on öeldud ja artiklis üheksa öeldud, tasakaalustama sotsiaalse valdkonna ja turu huvid. samuti tuleb silmas pidada põhiõiguste hartat, kus mainitakse, et üldmajandushuvi teenused peavad olema kõigile kodanikele kättesaadavad. niisiis, tuleb meeles pidada, et tegemist on parlamendi suure saavutusega paari aasta tagusest ajast teenuste direktiivi nä-, näol ja need välja jäänud valdkonnad äh, tulenesid just sellest, et meie kodanikud äh, soovisid, et sotsiaalvaldkonda ja neid sotsiaalteenuseid austataks üle Euroopa Liidu. ja see, et liikmesriigid on ratifitseerinud Lissaboni lepingut, tähendab seda, et tuleb oluliseks pidada ka sotsiaalvaldkonda kõikides Euroopa Liidu poliitikates. see siis loob äh, erineva tausta võrreldes Lissaboni eelse ajaga, pidades silmas ka teenuste direktiivi ellurakendamist. lõpetuseks veel üks märkus üks minupoolseid algatusi, mis puudutab üldhuviteenuseid, oli edendada mõtet, reklaamide mõtet, et täi-, teisel septembri täiskogul esitatakse suuline küsimus komisjonile selle idee kohta, et loodaks äh, mitme, kõiki osapooli äh, koondav töörühm, nagu seda tehti ka korporatiivse sotsiaalse vastutuse puhul, uurimaks neid probleeme, kas on võimalik ühtlust, äh, ühildada sotsiaalne, äh, sotsiaalsed küsimused, mis on aluslepingus siis äh, ühisturu aspektid ja kohalike omavalitsuste probleemid ja ka see, kuidas riiklikud ametid töötavad selle nimel, et pakkuda üldhuviteenuseid, olgu nad siis majanduslikud või mitte. kas on võimalik leida mingisugune mehhanism, mis proaktiivselt üritab lahendada neid konflikte? kui teil on mingisugust mõjuvõimu oma fraktsioonides, et seda küsimust päevakorda suruda, siis ma vägagi hindaksin teie toetust. ja ma olen teile valmis saatma ka selle küsimuse koopiat, suur tänu! Merci beaucoup, euh, madame Figuer-. suur tänu, proua Figureido. palun. president, eh, em relação a esta questão. Eh, suur aitäh. mis puudutab praegu käesolevat eh, päevakorrapunkti ma ei ole kindel, kas, kas kas see viivitus kaheteistkümnes liikmesriigis selle direktiivi rakendamisega on just halb, võib-olla on see hoopis hea. võib-olla on mõned liikmesriigid keeruline äh, majanduslik ja sotsiaalne olukord, kus liberaliseerimine, äh, mida lubab see direktiiv võib eh, veelgi halvendada tööhõive olukorda ning mul on mõned kahtlused selle kohta. kahtlused just selle olukorra suhtes, kuidas olukord on esitatud, kui me räägime eh, rakendamisest just nendes kaheteistkümnes liikmesriigis ning loomulikult see tähendab seda, et me peame saama eh, selge pildi põhjustest, mida liikmesriigid meile esitavad. me vajame mõju hindamist, korralikku mõju hindamist, kuidas direktiivi rakendatakse, siis ka seda direktiivi nendes riikides, kus juba on rakendatud. ning ma arvan, et olukord võib erineda väga palju liikmesriigiti, sõltuvalt äh, majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast riigis. minul on jäänud selline mulje, et see hindamine äh, võib anda halbu tulemusi äh, mõnedes liikmesriikides, kui võetakse arve neid muudatusi, mis parlament on teinud. ning äh, kuulates arvamusi, äh, arvam-, erinevaid arvamusi, nähes ka demonstratsiooni Strasbourgis Äh, siis äh, mina või minule teeb muret kõige raskem aspekt siin, kus me räägime äh, selle direktiivi tegelikust kohaldamisalast. sest minu arust võib tekkida probleem ühes või kahes valdkonnas ning mul on kahtlusi, kas need on ka välja toodud seetõttu ma arvan, et on oluline, et me saaksime mm, korralikku tagasisidet sellest, mis on juhtunud erinevates liikmesriikides, kus on direktiiv rakendunud, selleks et me võiksime nii-öelda ümber kirjutada siis arvamuse direktiivi rakendamise kohta, aitäh! Dziękuję Pani Przewodnicząca. W dyskusji nad raportem dotyczącym wdrażania... Suur tänu. Teenuste direktiivi aruteludes rõhutatakse sageli kvaliteedi ja kvantiteedi hindamist. aga kui nüüd hindama peab hakkama, siis äh, minu arvates oleks vaja selged kriteeriumid paika panna ja ühtsed kriteeriumid hindamiseks kus ja, ja kindlasti peaks äh, olema äh, ka hõlmatud ex-ante elemendid. teenuste ja sotsiaalolukord liikmes, on liikmesriigiti erinev ja erinev ka sellest olukorrast, mis oli hetkel, kui direktiiv esialgu vastu võeti. kahekümne üheksandal septembril toimub Inkos seminar, kus esitatakse direktiivi kohaldamise analüüs, üks sõltumatu asutus on selle analüüsi koostanud ja ma teen ettepaneku, et jätame oma arvamuse formuleerimise hiljemaks, kuulame kõigepealt selle analüüsi ära kõigepealt tahaksin tänada raportööri, me teame, millised piirangud meil on, me teame, et meie saame ainult arvamuse koostada, aga teema on ju väga-väga keeruline. nüüd mina arvan, et punkti üks puhul kui räägitakse, et äh, direktiiv aitab töökohti luua, peame me natukene distantsi võtma siiski, see, me ei saa ikkagi lubada, et, et töökohti hakatakse mis, ükskõik mil tingimusel looma. Euroopa töökohtade loomisel peab ikkagi lähtuma inimväärika töö kontseptsioonist, jätkusuutliku töökoha põhimõtetest. selle direktiivi väljatöötamisel räägiti sotsiaalsest dumpingust pigem ja ka ebakindlatest töökohtadest ja, ja me äh, jätkame oma võitlust. seetõttu ma arvan, et meie arvamuses võiks ära märkida ka inimväärika töö ja jätkusuutlikud töökohad. samuti võiks öelda ka, et töökohtade loomise positiivne mõju saab ilmneda ainult teatud tingimustel. ühest küljest äh, saab see toimuda tänu direktiivile, aga, aga teisest küljest sõltub äh, direktiivi kohaldamine ikkagi liikmesriikide enda tööst. ja äh, lõpuks tahaksin öelda, et tuleks kindlasti viidata ka lähetatud töötajate direktiivi uuesti läbivaatamisele mulle toimub küll, et enamus soovib seda. Need olid minu ettepanekud, kas on teisi kolleege, kes soovib sõna võtta? tundub, et ei soovi. seega siis nüüd annaksin sõna proua Ratile Euroopa Komisjonist. Merci beaucoup, madame la president suur tänu. kõigepealt tahaksin ma teid tänada, et te komisjonile sõna andsite. tahaksin tänada ka raportööri dokumendi projekti eest. komisjoni jaoks on väga oluline, et Euroopa Parlament ja eriti teie komisjon siin aitaks samuti survet avaldada liikmesriikidele, et korralikult rakendataks ka teenuste direktiivi ellu. jah, läbirääkimised tõesti olid väga keerukad, lõpptulemuseks on siis selline õiguslik instrument, mis, kui liikmesriigid sellega korralikult ellu rakendavad, tuleb kasuks nii VKE-dele kui ka töökohtade loomisele, mida on praegusel ajal hädasti tarvis. Te teate milline on statistika, te teate, et teenuste, teenuste sektor moodustab kuuskümmend viis protsenti SKT-st Euroopa Liidus ja loob seitsekümmend protsenti töökohtadest. Te teate ka, et viimastel aastatel on trend just selline, et teenuste direktiiv loo-, loob kõige rohkem töökohti Euroopa Liidus Äh, ehitussektori kõrval on teenuste sektor ka vast selline, mis on suutnud vastu panna praegusele majanduskriisile. ja te ju mõistate, kui oluline on, et me su-, suudaksime teenuste siseturu potentsiaali täielikult ära kasutada, see tuleb kasuks nii VKE-dele kui ka meie kodanikule, kodanikele, kes kasutavad meie teenuseid või töötavad teenuste sektoris. terve rida teist väljendasid oma muresid selle ellurakendamiskuupäeva osas. raportöör härra Kristjansen, proua Harkin, härra Terosa mainisid seda. ma tutvustaksin teile nüüd viimaseid arenguid. sest ellurakendamise on oluliselt paranenud suuresti tulenevalt sellest, et nõukogu kom-, komisjon on avaldanud liikmesriikidele survet, konkurentsivõime ja konkurentsivõime nõukogu ja ülemkogu on samuti hoidnud seda teemat soojana ja ka Euroopa Parlament on avaldanud liikmesriikidele survet. see, siin on mitu korda juba öeldud, et kaksteist liikmesriiki ei ole rakendanud liik-, eh, seda direktiivi, see praegusel hetkel enam ei kehti, direktiiv on tegelikult ju suur pakett, aga kui nüüd tutvustada seda, kui kaugele on jõutud peamistes aspektides, siis liikmesriigid peavad ellu rakendama horisontaalse õigustiku, panemaks paika direktiivi raamistik. kui nad just ei soovi seda teha iga seaduse kaupa eraldi. juba kakskümmend viis liikmesriiki on selle töö lõpetanud. niisiis, kaks liikmesriiki pole veel kõiki liikmesriiki õigusakti vastu võtnud, vabandust, kolm liikmesriiki pole seda veel teinud, kakskümmend neli on sellega valmis saanud. mis puudutab nüüd muudatusi, mis tuleb sisse tuua mitte ainult horisontaalsesse õigustikku, vaid ka tõkete, mis puudutab ka tõkete eemaldamist olemasolevas õigustikus, siis sellega on ühele poole jõutud peaaegu juba kahekümne ühes liikmesriigis kahekümne seitsmest. võttes arvesse, kui suurt tööd on pidanud liikmesriigid selle kallal tegelema, muut-, muuta on olnud tarvis vahel isegi kuni sadat õigusakti, siis tegemist on väga hea tulemusega, me ei soovi küll siin liikmesriike kiita, sest nad on ikkagi hiljaks jäänud, aga ma arvan, et kui nii edasi läheb, siis lõpptulemus saab olema vägagi rahuldustpakkuv. siis see ühtse kontaktipunkti küsimus, mis on kõigi liikmesriikide jaoks väga oluline. tegemist on siis kokkuvõttes e-valitsuskeskustega, kus inimesed saavad mitte ainult infot, vaid saavad täita ka, tegeleda formaalsustega, mis on seotud erineva paberimajandusega, see on kahekümne neljas liikmesriigis juba paika pandud kahekümne seitsmest. komisjon ei ütle, et kõik nüüd on väga roosiline, me peame endiselt avaldama survet liikmesriikidele, et nad viiksid oma töö lõpule ja me loodame ka teie toetuse peale. samas tuleb ära märkida, et liikmesriikide poolt tehtud jõupingutused selle direktiivi kallal on olnud tõsised. veel üks asi. kohaldamistöö ajal liikmesriikides on väga vähe arutatud selle rakendusala ulatuse üle liikmesriikide parlamentides ei ole selles küsimuses eriti palju probleeme tekkinud. ja siis nüüd veel kaks aspekti, mis siin raportis on tõstatatud, kõigepealt ühtse kontakt, kontaktpunkti küsimus ja äh, nende poolt pakutava infohulga laiendamine. komisjon nõustub täiesti selle raportööri positsiooniga ja ma arvan, et seda teevad ka liikmesriigid. kui ühtne kontaktpunkt on juba paika pandud, on tõesti mõistlik see, et liikmesriigid aitavad kaasa ettevõtetele töökoht, töökohti luua, kriisist välja tulla ja seetõttu ma arvan, et liikmesriigid ei hakka siin sõrgu vastu ajama, ma toon siin ühe näite. maksuküsimused ei lange teenuste direktiivi alla. ettevõtjatel on aga kõigepealt vaja tegutsemise alguses kätte saada käibemaksunumber. ja see ja seda peaks saama teha selles ühtses kontaktpunktis, see on ju mõistlik. seeläbi saab tõhustada selle direktiivi mõju. niisiis, tõesti on soovitatav, et ühtses kontaktpunktis antakse rohkem infot. ja siis need mõjud tööhõivele ja nagu te rääkisite ka, töökohtade kvaliteedile, mis tulenevad teenuste direktiivist. jah, see on oluline küsimus, mille üle tuleb ka järele mõelda. siin tuleb aga silmas pidada, et me peame jätma aega liikmesriikidele ka viia läbi struktuurseid muudatusi läbi õigusaktide vastuvõtmise, et tõesti reaalmajanduses oleks näha ka selle direktiivi mõjud. sest äh, mõjud ei tulene ainult reeglite muutusest, vaid ka vaimsuse muutusest, tegutsemismeetode, meetodite muutusest ettevõtete puhul, niisiis õigusaktide muutmine ei oma kohest mõju, seega me peaksime natukene jät-, jätma aega selleks. komisjoni, komisjoni teen-, teenistused on valmis teile jagama nii palju infot, kui te soovite ellurakendamise kohta. me oleme avaldatud infot äh, ja konkurentsivõim-, äh, äh, nõukogu dokumente teile ka edastanud. kui te soovite detailsemat infot üksikküsimuste või üksikute riikide kohta, siis me oleme valmis teile seda andma. suur tänu! kui, kas keegi veel soovib sõna, proua Harkin, palun. suur tänu, teen lühidalt, kuulasin komisjoni ära. komisjoni esindaja rääkis sellest, et kakskümmend neli liikmesriiki on juba lõpule jõudnud direktiivi kohaldamisega, mitte kaksteist ja ma pean ütlema, et kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsinõukogu dokument oli minu viimane infoallikas ja eh, ma ikkagi mõistan, et meil on vaja ka meie komisjonil ikkagi eh, ajakohastatud informatsiooni anda. kuulasin siin suure huviga näiteks eels-, eh, informatsiooni kolleegilt, mis puudutas kuu lõpul toimuvast kuulamisest või seminarist ja ma toetan tema ettepanekut oma, oma arvamuse edasilükkamise kohta. annaksin sõna nüüd raportöörile siis, palun. kas tõesti mina? vabandage, ma ei kuulnud. no hea küll. suur tänu kõigile sõnavõtjatele. Teie, Roosinaine tuletasite mulle meelde, mida veel äh, oleks vaja ära teha. me teame, et see direktiiv on väga äh, ulatuslik ja muide ka parlamendis on seda äh, teemat käsitletud ja on püütud arvamusi koostada. muide, ma ei ole kunagi kuulnud, et, et, et erinevad arvamused oleksid äh, diametraalselt vastupidised olnud, otse vastupidi, kõik seisukohad olid konkreetsed, selged ja täna ka. ja nüüd me peame eh, töötama ikka eh, toetamaks proua Gebhardit, ma ei tea, kui pikalt seda tööd on vaja, vaja siin veel tööd teha, aga me muidugi oleks hea, me võime edasi lükata oma arvamuse koostamist. kuulasin siin ära Euroopa Komisjoni esindaja samuti. Äh, siin paluti Euroopa Parlamendi abi komisjonile, mina äh, paluksin hoopis vastupidist abi, tõesti. Äh, me tahaksime teada, kuidas täpsustada kõige tähtsamaid punkte, kui võimalik, muidugi äh, oleme ka meie valmis toetama komisjoni, aga ikkagi ootame komisjonilt täpsemat informatsiooni. mina parlamendisaadikuna ikkagi tean, et väga paljud ettevõtted tarbijad pöörduvad meie poole ja, ja on ikkagi täiesti nõutud, nad ei tea, millised on sotsiaalteenused, millised täpselt need tervishoiuteenused, üldhuviteenused ja nii edasi, me tahame ikka komisjonilt seda informatsiooni. ja eh, ma toetan väga eh, meie esinaise ettemõõt-, eh, ettepanekut rääkida ka arvamuses inimväärikast tööst, mitte ükskõik millistest töökohtadest, mida kavatsetakse luua. muidugi kui nüüd mõned liikmesriigid on kohaldamisega hiljaks jäänud, siis ähm, ma ei arva, et see on äh, toimunud sotsiaalse, sotsiaalse surve tõttu, pigem äh, peab arvestama kogu õigustiku keerukust, nii nagu ka Euroopa Komisjoni esindaja ütles, äh, eelmisest raportist alati on siiski olukord paranenud. kõik see võtab aega, loomulikult me peame mõistma, teile, proua Turunen, tahaksin öelda, et äh, et tõesti lähedatud töötajaid käsitleb hoopis üks teine direktiiv, kuigi siin on teatud seos olemas. võib-olla äh, mõlemat direktiivi tuleb lähendada teineteisele, kui te segadusest räägite, siis te, tõesti, me peame täpsemalt teadma, mis asi, mis see mittemajanduslik üldhuviteenus on. ja nõustun siinkohal ka härra Bonchesterosaga Äh, sotsiaalmajandus, kooperatiivid, eh, mitmesugused haigekassad võivad ju eh, ka süsteemis toimida ilma selle, ilma eh, konkurentsisurveta. olukord on väga-väga keerukas. ma ei tea, kuidas tõesti äh, saaks signaliseerida, et, et ka, ka sotsiaalmajandus ja, ja sotsiaalne turumajandus Äh, eksisteerib meie äh, nii-öelda kommertsteenuste kõrval. muidugi on tähtis arvestada ka äh, neid sektoreid, sektoreid, mis on majandus, majandus, uutes majandustingimustes paremini vastu pannud, aga äh, tõesti, just sotsiaalmajandusteenuste puhul eh, on eh, see sektor või tegevusalad vähem kannatanud kui ta-, eh, traditsioonilistes teenuste sektorites. nüüd selles komisjonis, nii nagu ka eelmise mandaati all, parlamendi mandaadi all, saame me proua Gebhardit kindlasti aidata, et parandada ühes kor-, üheskoos nii majanduse kui ka Euroopa tööturu väljavaateid. tänan! suur tänu, härra raportöör! nüüd peame me kalendri paika panema. aega enam palju ei ole, me sõltume Inkost, Inko hakkab hääletama oma arvamust kolmekümnendal novembril, seetõttu meie peame oma komisjonis hääletama näiteks kaheksandal või üheksandal novembril. seega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kolmas september keskpäev, muudatusettepanekute läbivaatamise tähtaeg kakskümmend viis, kakskümmend kuus oktoober ja hääletus kaheksa, üheksa november see päevakorrapunkt on nüüd ammendatud ja Läheme siis edasi, päevakorrapunkt number kümme, see puudutab rohelist raamatut pensionisüsteemide kohta, mis oleksid jätkusuutlikud, piisavad ja kindlad. soovime ka, et Rahvapartei raportöör meiega ühineks oleksin talle andnud kohe sõna, aga kuna ta ei ole siin, siis annan kõigepealt sõna härra Fischerile. kes on tulnud siis äh, meile esitama komisjoni rohelist raamatut ja selle järel saab OECD sõna. palun, härra Fischer suur aitäh, proua esinaine. ma tahaksin tänada teid võimaluse eest esitada teile rohelist raamatut siin komisjonis. see on komisjoni jaoks väga oluline dokument ning me loomulikult loodame, et selle dokumendiga kergendame me äh, diskussiooni mis puudutab pensionide tulevikku. nüüd ma jätkan inglise keeles, kuna minu slaadid on ette valmistatud inglise keeles. kuid loomulikult ma hea meelega vastan küsimustele ka teistes keeltes. nii et kõigepealt tahaksin tuletada meelde komisjoni presidendi ettekannet parlamendile olukorrast, kus ta ütles pen-, kus ta rääkis pensionisüsteemi olulisusest oma komisjonis ning ta rääkis, kui ta tutvustas ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammi, kus äh, öeldi seda, et tahetakse kindlustada pensioniskeemide ohutust ning piisavust. Äh, samuti parlamendis äh, esi-, räägiti ka eelmise aasta septembris pensionipoliitikast ning, ning siis äh, räägiti Euroopa Parlamendi liikmete nõudmistega ja vastati ka nende küsimustele. Äh, roheline raamat on äh, samm toimimise suunas, kuidas Euroopa pensionisüsteemi muuta piisavamaks, kindlamaks ning piisavaks. see, see ei ole dokument, mis sisaldaks poliitilisi või poliitika ettepanekuid. teine punkt, äh, mida meie komisjoni president tahtis, et me teeksime, me teeksime selle dokumendiga, on äh, rääkida sellest, et, et äh, pensionid äh, on, pensionid on väga mõjutatavad ning on väga spetsiifiline perspektiiv, kui me räägime vastutusest ja kohustusest pensionide osas. ning me pidime vaatama pensioneid kui pensioneid ning pensionid, mida siis liikmesriigid pakuvad oma kodanikele, mis on vajalikud selleks, et kindlustada mis, äh, mis kindlustada äraelamist ning loodetavasti selle dokumendiga me jõudsime olukorda, kus, kus me esitasime ülevaatliku äh, kirjelduse olukorrast, näitasime erinevaid instrumente ning äh, lähtusime just siis piisavusest ja piisavusest mul paluti valmistada, ette valmistada see roheline raamat koos härra Barnieriga. loomulikult olid ka teised volinikud, kes äh, olid kaasatud, kuid olid siis nii-öelda kolm peamist äh, tegijat, kes, kes äh, tegelesid selle teemaga. nii et me loodame, et me oleme Äh, andnud tervikliku lähenemise ning äh, nüüd ma tutvustan teile siis dokumenti ja selle võtme teemasid, mis selles dokumendis tõstatatakse. esimeses osas me vaatame, vaatame taustas, räägime taustast ning trendidest äh, hetkel ning probleemidest, mis hetkel meie ees seisavad ning need on siis põhimõtteliselt, neid on kolm. kõigepealt on siis äh, ajalugu ning ajaloos meie pensionile mineku süsteem äh, äh, oli siis teatud äh, seoses ka elueaga, kus äh, pensioniga, keskmine pensionile mineku, pensionile jäämise iga äh, siis alanes ja samas äh, eluiga pikenes, nii et seetõttu tekkis siis selline lõhe, mis oli kuni seit-, kaheksakümmend kümme aastat. ja nii et eluiga pikenes, samal ajal siis pensionile mindi varem. Äh, seetõttu mitmed liikmesriigid on rakend- või on siis alustanud pensionireformi. teiseks oli tõsine surve avalikkuselt see on siis demograafiline äh, olukord, me parlamendis teame väga hästi seda, on mitmeid raporteid, mis puudutavad äh, demograafilist teemat, küsimust. Äh, nii-öelda loomulik juurdekasv rahvustikus, rahvastikus lõpeb ning tööealiste inimeste arv väheneb ja seetõttu tuleb mitmetes liikmesriikides suurendada tööga hõivatud inimeste arvu. kui me mõtleme Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia peale, siis ka see teema on seal ära toodud. pensionisüsteemid ning finantskriis, ma arvan, et me oleme kasutanud ka nii-öelda äratuskella või äratuse sünonüümi, oli päris pikka aega äh, selline seisukoht, et teatud süsteem, mis on juba toiminud, toimib ka edaspidi, kuid on aru saada, et tegelikult olukord ei ole nii lihtne ning äh, tegelikult need skeemid äh, on samasuguse surve all, kuid kõik teised skeemid ning on siis ka mitmed äh, küsimused, mida me peame mõtlema. Äh, majanduskriis äh, on pannud teatud skeemid ka surve alla pikemas perspektiivis. loomulikult me peame mõtlema ka suurenenud töötusele ning seetõttu võib tekkida raskusi äh, süsteemiga, mis põhineb äh, siis, äh, kus sissemaksed nii-öelda, sissemaksetest finantseeritakse väljamakseid. meil oli siis ka veel midagi, mida ma tahaksin just rõhutada siin komisjonis ja see on see, et mis on reformides käigus juhtunud mitmed liikmesriigid on rakendanud jätkusuutlikkusele orienteeritud reformid ning me peame mõtlema selle peale, et need äh, reformid äh, on mõjutanud ka siis väljamakseid, kui me mõtleme, äh, kui me vaatame neid tabeleid ja jooniseid, siis reformid tegelikult viisid meid olukorrani, kus teatud aastate jooksul siis need äh, sissemaksed, äh, äh, tehti sissemaksteid ning kus, kus siis teatud pensionieaga oli siis, oli siis need seotud väga tõsiselt ka väljamaksetega ja mõjutasid väljamakseid. ka see on teema rohelise raamatu jaoks, me peame vaatama, kuidas siis neid kolme elementi omavahel võrrelda ning ma loodan, et te nõustute ka sellega, et ei ole sellist asja nagu jätkusuutlikkus ja piisavus, mida saab äh, raha, mida saab eraldada omavahel, need on ühe asja kaks külge, see on süsteem, mis äh, on piisav, kuid ei ole jätkusuutlik, äh, tegelikult ei anna meile piisavalt pensionit. ma arvan, et me peame realistlikult vaatama seda olukorda liikmesriikides ning samuti ka sotsiaalseid kohustusi, mis meil on oma kodanike ees süsteem, mis on täielikult jätkusuutlik, mis äh, annab äh, küll väga madala pensioniga, ei ole enam jätkusuutlik. Äh, nii et jätkusuutlik, kus tuleb silmas pidada juba algusest peale. selleks, et olla siis jätkusuutlikud pensionimaksetega. nii et ka seda teemat arutatakse siis rohelises raamatus nüüd äh, tahaksin ma äh, siis rääkida nendest neljateistkümnest küsimusest, äh, mida me tõstatasime. Äh, viimane küsimus on siis need riikide pensionipoliitikad ning ülejäänud kolmteist küsimust võiksid jaguneda kolmeks. esimesed neli küsimust tegelevad strateegiliste küsimustega Need on loomulikult teemad, äh, mis, millest tuleb olla väga selge. Need ei ole, see ei ole tegelikult paljudes valdkondades ka tegelikult üldse Euroopa Liidu äh, vastutuses, vaid hoopis liikmesriigi vastutuses. Äh, nii et me ei taha teada, millist poliitikat hakata rakendama, vaid tegelikult millist, millisest poliitilisest suundumisest võiks teile kasu olla ning nüüd, kui me tuletame meelde Belgia konverentsi Liižis, siis esimene küsimus on seal, et kui me räägime piisavusest, siis oli üsna palju arutelu äh, selle üle, et kas peaks olema mingeid uusi põhimõtteid või standardeid selle kohta, milline on piisav pension ja mit-, ja millised on siis need miinimumnõuded loomulikult see on keerukas süsteem, sellepärast et süsteemid on väga erinevad liikmesriikides, kuid see on äh, näide, et see on selline kahepoolne küsimus, et me räägime nii poliitikast kui ka sellest, kuidas saaks Euroopa Liit anda oma panu sellest. Tei-, siis te, teine küsimus puudutab jätkusuutlikkust, kolmast äh, kolmas puudutab siis äh, inimeste pensionile mineku iga ja, ja pensioniea tõstmist, siis antakse erinevad äh, valikud, siis näiteks poolautomaatsed kohaldused või kohandused, äh, siis ka muutused pensionieas, jällegi küsimus sellest, siis neljas üldine küsimus on see, et kuidas siis kasutada tööhõivet sest äh, me teame, et pensionit puudutav seadusandluse rakendamine on oluline ka tööandjate jaoks, kuid see ei ole piisav. pensionipoliitikat äh, peab äh, toetama siis tööhõivepoliitika ning kuidas näiteks parandada töötingimusi nendele inimestele, kes töötavad kauem või vanemas eas nii et neljas küsimus puudutab siis seost ähm, tööhõivega. siis on veel kaks valdkonda, kus äh, komisjon tõstatab äh, küsimused, teine on, on siis, äh, siis liikuvus ning seda vaadatakse siis kahelt poolt, üks on siis küsimus, see on siis pensionifondide liikuvus Hän näiteks äh, siis äh, pensionisüsteemid, mis võivad ka olla piiriülesed ning siin me tõstame küsimused äh, piisava ja piisava seadusandluse kohta ning teine küsimus on see, kuidas me saame kindlustada, et pensioniõigusi omandatakse just siis nende inimeste puhul, kes liiguvad palju või töötavad erinevates riikides ning me loodame saada ka nõu konsultatsioonide käigus, kuidas siis, ähm, kuidas siis äh, edasi minna ka selle nii-öelda pensionide ülekandmise direktiiviga, mis ikka veel on nõukogus nii-öelda äh, alles seisma jäänud nii et me tõstatame ka küsimused selles valdkonnas. ja lõpuks on küsimused äh, pensionide äh, turvalisusest. et äh, kui me räägime siis just praeguses finantskriisi perspektiivis või valguses kuid ma ei lähe jällegi detailidesse, ma tahaksin lihtsalt äh, tõstata paar punkti, lihtsalt tõsta esile paar punkti. esimene on see, et meil on väga erinevad pensionisüsteemid, erinevalt äh, siis äh, mõned on kogumispensionid, mõned on reguleeritud Euroopa tasandil, mõned mitte. kas meil peaks olema Äh, rohkem kas just harmoniseeritud, aga aga võib-olla süstemaatilisem äh, seadusandlus, äh, need, mis puudutavad siis kogumist Euroopa tasandil ning selles kontekstis Roheline Raamat räägib meil selle, tuletab meile meelde kohut-, kohustust, mida G kakskümmend endale võttis. kui me räägime kogumispensionist eh, eh, nii-öelda tavainimese seisukohalt, kes tõenäoliselt ei saa aru kakskümmend, kahekümnest, neljakümnest või viiekümnest erinevast pensionifondist või säästuplaanist, isegi kui me, isegi võib-olla mõned meist on, ei ole väga Äh, siis äh, hästi kodus nendel teemadel, siis peaks olema äh, rohkem abi siis riskide maandamisel ja jällegi, et mis on Euroopa Liidu roll selles. kõigepealt siis või pea, tegelikult need tooted on nii-öelda Euroopa tasandil või vähemalt enamus nendest on, kas meie eeldus on see, et me räägime äh, siis äh, sellest äh, olukorrast finantsturgudel, siis väga spetsiifiline teema, mis on seotud, mis on seotud nii-öelda määratud sissemaksega skeemiga turul ja see küsimus siis on see, et milline on siis nii-öelda tasakaal riskide ja määratuse vahel, siis äh, need skeemid, kus risk on, on tööandjal nii-öelda, aga, aga kui riskid on liiga suured, siis, äh, siis loomulikult äh, tööandjad enam ei taha neid määrata. nii et siis me räägime ka määratud väljamaksetega ka skeemist, kuidas me või kuidas siis äh, kindlustused peaksid äh, täitma oma rolli, mida Euroopa Liit on neile andnud. mitte keegi ei ütle seda, loomulikult seda, et äh, maksevõimete kohta mingit, äh, midagi öelda ei ole, kuid, kuid loomulikult me peame seda arutama. nii et see on sisa, diskussiooni teema. siis ka üks spetsiifilisem, kuid olulisem teema, mis see on siis sponsoreerimine äh, nii-öelda olukorras, kus tööandja läheb pankrotti, ehk siis see maksevõime küsimus, seda ei juhtu iga päev. aga kui seda juhtub, siis see, see on olnud tõsiseks, tõsiseks küsimuseks näiteks mõnes liikmesriigis kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhandel üheksandal aastal. Äh, mis siis, kui, äh, kui tööandja või ametipensioniskeem oli tööandja poolt garanteeritud, aga tööandja läks pankrotti Äh, tahaksin äh, kokku võtta selle punktiga. on veel mõned teemad, mida me tõstatame. Äh, need on nii-öelda tõst-, tõstatatud diskussioonides alles hiljuti, siis räägime siis riskidest, mis on üksikisikul ja siis on ka veel skeemid, mis puudutavad informatsiooni, kus, kus me räägime kõik seda, et kus risk on tegelikult üksikisikul, kus, kus tööandja tegelikult ei garanteeri midagi, et milline on siis see minimaalne informatsioon, mida inimene vajab selleks, et teha otsust ning kas ei peaks olema mingisugused nii-öelda valikud, mis oleksid võimalikult ohutud või kindlad ma tean, et see, ma kuulen, et see mingit, kõikides riikides seda ei ole, kuid mõnedes see on olemas. Äh, kõik need ähm, küsim-, küsimus, mis on ka ära mainitud rohelises raamatus, on see, et, et mis asi on, mis asi, et mis asi üldse pension on, kas, kas kõik ongi pension? kas me nimetame kõike pensioniks? et äh, näiteks kui et äh, kas tegelikult midagi võiks hoopis olla maksusoodustuseks või kas kõik, mida meile äh, nimetat-, mida me nimetame pensioniks, läheb maksusoodustuse alla? kui on palju erinevaid asju, mida me nimetame pensioniks, kuid mis ei ole garanteeritud kas see on ol-, praegu olukord, praegune olukord või mitte, see on ka küsimus, mille tõstame. ma tahaksin äh, kokku võtta sellega, et, et ähm, äh, viimane küsimus puudutab siis äh, pensionifondide haldamist või valitsemist. kas meil ei peaks olema mingisugust äh, asutust, mis äh, tegeleks siis selle te tervikliku ja üldise lähenemisega ning mis jätkaks äh, diskussiooni pensioniteemadel ning siis äh, valitsused ning Euroopa institutsioonid, äh, parlament, nõukogu ja ECOSOC, kõik need olulised institutsioonid omaksid oma rolli siin, aga ka sotsiaalpartnerid, ärme unustame kodanikuühiskond kodanikuühiskondi, tarbijaorganisatsioone. ma nüüd siin lõpetan, kuid ütlen seda, et konsultatsioonid lõpevad viieteistkümnendal novembril. ma olen teadlik sellest, et, et see on loomulikult liialt lühike äh, aeg parlamendile, et esitada oma arvamus, kuid me tõesti loodame, et me saaksime, et me saame mõningad arvamused, kas siis siit komisjonist, mitte mitte liiga hilja peale seda tähtaega. aga aeg on see, mis meil on. Äh, komisjon äh, on valmis äh, reageerima vastavalt oma programmile, kuid loomulikult on ääretult oluline meie jaoks parlamendi arvamus ning ka parlamendi nii-öelda nõuanded. aitäh suur tänu. kõigepealt annaksin sõna meie teisele külalisele ja OECD esindab siis härra Whitehouse. kõigepealt võib-olla ütleksite paar sõna komisjoni dokumendi kohta. aga äh, räägiksite meile ka OECD uurimuste tulemustest palun, härra Whitehouse. suur tänu. ma arvan, et ma suudan ka sõna holistiline defineerida, kõik sõltub muidugi, kust poolt vaadata. minu eelkõneleja rääkis pensioni küsimuse jagamisest erinevateks lahtriteks Brüsselis, aga mul on eh, kogemus ka rahvusvahelise seisukoha, eh, seisukohalt meil on töögrupp, mis erapensioni, töögrupp, mis tegeleb erapensionidega ja, ja on ka töögrupp, kus ka mina olen, mis tegeleb tervikuna pensioniküsimustega. seega mul on väga hea meel, kui tõesti suut-, suudetaks leida mingisugune holistiline lähenemine, sellepärast et eh, näiteks äh, erapensionid hakkavad järjest suuremat rolli mängima ja ka tööandja pensionil on äh, tähtis roll me elatise tagamisel vanemas eas. räägin siis OECD töödokumendi alusel, siin räägitakse adekvaatsest, piisavast, jätkusuutlikust ja turvalisest pensionist. eelkõneleja rääkis piisavusest ja jätkusuutlikkusest, mis on nagu ühe mündi kaks külge ja tõesti, kui me räägime laialdasest eh, vaesusest eh, vanemas eas, siis peaks ütlema, et pensioniskeemid on lihtsalt eh, sotsiaalselt mitte jätkusuutlikud. kui teatud perioodil makstakse liiga kõrget pensioni, siis on selge, et pikemas perspektiivis hakkab midagi toimuma. ja kui nüüd ei lubata või tähendab, inimestel peaks lubama enne pensionile jäämist siiski oma pensioniea otsuseid muuta, kui vaja. peab arvestama, et mida rohkem ühiskonnas eh, kulutatakse pensionide peale tööeas, siis seda adekvaatsemad need pensionid hiljem on. Te rääkisite ka oma dokumendi neljateistkümnest punktist, kõiki ma ei taha siin käsitleda, aga esimene küsimus oli, kas Euroopa Liit ei peaks mitte piisavust paremini defineerima? muidugi peaks, vastan mina. piisavus tähendab erinevate inimeste jaoks eh, erinevaid asju mõned arvavad, et äh, kui meil on väga äh, madal vaesuse määr või, või null vaesuse määr, siis on pensionid piisavad. aga teisest küljest soovitakse, et kõigil oleks piisav sissetulek ka pensionieas, äh, tulenevalt nende eelnevast palgast näiteks, näiteks kuuskümmend protsenti võiks olla, ILO konventsioonide järgi pakutakse välja ka nelikümmend protsenti võiks olla see pension. pensionireformi komisjon Suurbritannias otsustas aga minna ja küsida inimeste käest, mida inimesed arvavad. see oli päris hea mõte. keskmise sissetulekuga elanikud arvasid, et nad soovivad umbes samasugust sissetulekut pensionieas kui siis, kui nad töötasid. madalsissetulekuga inimesed ütlesid, et nad soovid, soovisid palju suuremat sissetulekut, lausa sada nelikümmend protsenti ja mm, need, kes suurt palka olid saanud tööea jooksul, arvasid, et nende pension võib ka väiksem olla. seega me arvame, et me ei saa kõike ühe mütsiga lüüa, me ei saa eh, kõigi jaoks ka piisavust üheselt defineerida. kui me räägime pensionireformi vajadusest, siis eh, sa, meie oleme riigid jaganud riigid nelja gruppi. Austria, Saksamaa, Portugal, Euroopa Liidu liikmesriigid näiteks äh, ja Jaapan väljaspoolt on nii-öelda läbilõikelise süsteemi rakendanud, nende pensioniskeemid või nend-, nende riiklikud skeemid puudutavad nii kõrgepalgalisi kui ka madalapalgalisi, teine grupp on need riigid, kus sissetulek tööajal ja pension äh, on paremini seotud Poola, Ungari, Slovakkia. see, see ümberjaotamise süsteem rõhutab eelkõige pensioni ja palga suhet ning äh, kui me räägime pensioni piisavusest, siis tegelikult ei räägita põlvkondadevahelisest solidaarsusest. järgmine grupp sisaldab liikmesriike, kus kaitstakse eh, madalapalgalisi, Soome, Prantsusmaa, Rootsi kuuluvad sinna ja osariike on eh, pensioni väljamakseid suurendanud, Belgia, Tšehhi ja Suurbritannia kuuluvad sinna hulka. Need riigid on püüdnud selle adekvaatsuse ja jätkusuutlikkuse dilemmast kuidagi ähm, üle saada nii, et äh, võeti sihikule kindlad elanikegrupid, näiteks madalapalgalised. OECD riikide seas tervikuna peab ütlema, et Tšehhi Vabariik ja Holland, äh, nendes on äh, vanemaealiste vaesus kõige madalam, vähem kui neli protsenti ja mõned veel, aga peab ütlema, et Tšehhi Vabariigis kulutatakse pensionidele ainult seitse protsenti SKT-st ja Austra-, Austraalias näiteks neli protsenti, neli protsenti, Euroopa Liidu keskmine on üheksa protsenti. ma teeksin ettepaneku, et esitada siin ka veel ühe küsimuse, kui me küsime, mis on piisav pension, siis küsime ka, mis on see jätkusuutlik pension. jällegi tähendab see erinevatele elanikele erinevat ja see on niisugune libisev kontseptsioon. liikmesriikide valikud on, on erinevad mõned, mõnedes riikides ollakse valmis rohkem makse maksma, et suuremaid pensione maksta, teistes riikides jällegi ei olda. aga nii, nagu ka ühel slaidil oli kajastatud härra Fischeri ettekandes, tulevaste väljamaksete kärped on jätkusuutlikkus, tulevase jätkusuutlikkuse seisukohalt väga olulised. kui me vaatame näiteks kolmekümne aasta tagust perioodi, siis äh, oli vanemaealiste vaesus väga kõrge. ja muide, sotsiaalpoliitika viimase viiekümne aasta suur saavutus ongi see, et, et vanemaealised ei ole enam vaesed ilmtingimata. aga me ei tea, mis meid ootab ju tulevikus, me tahame see, äh, neid oote vältida ja äh, praegu on kõige olulisem diskussioon kas tõsta tegelikku pensioniiga või mitte. arvestades äh, keskmist eluiga, siis tuleb arvestada muidugi ka maksude ja pensionimaksetega. üheksateistkümnes liikmesriigis äh, vähenes pensioniiga kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel ja kuni üheksakümne üheksanda aastani kõige madalam oli kuuskümmend kaks ja pool, naistele kuuskümmend koma kaheksa aastat, üheksakümne üheksandal aastal pärast seda on hakanud pensioniiga tõusma veidi, aga paljudes eh, liikmesriikides on juba seadusega ette nähtud pensioniea tõstmine kuuskümmend, nähakse ette näiteks, et kahe tuhande viiekümnendal viiekümnendal aastal on see umbes kuuskümmend neli aastat. isegi arvestades praegusi pensionivanuseid, mis juba on seadusega määratud, me ei suuda demograafilisi muutusi nii-öelda maandada. kahe tuhande viiekümne, kahekümne, kahe tuhande viiekümnendal aastal töötavad nii mehed kui naised rohkem, aga ilmselt nad on ka eh, kaks kuni poolteist aastat kauem pensionil kui praegu. Suurbritannias on arvestatud neid eh, protsesse kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani, Hollandis kahe tuhande neljakümnenda aastani, aga kui pensionivanust ka muudetaks, ei jõua see järgi eluea tõusule üheteistkümnes liikmesriigis ei ole stabiliseeritud pensioniiga naiste puhul äh, väga oluline teema, mida on tõstatatud siin äh, selles samas dokumendis ka puudutab automaatset pensioni ja eluea seostamist. Saksamaal, Poolas, Rootsis, Slovaki Vabariigis on seda äh, käsitletud. aga kokkuvõtteks võin ainult äh, härra Fischeri töörühma õnnitleda suurepärase saavutuse puhul, huvitav dokument ja huvitav on muidugi, äh, kuidas äh, erinevad osapooled nüüd reageerivad sellele, loodan, et ka OECD-d kaasatakse meie töösse või teie töösse suur tänu nende kahe ettekande eest, need olid väga põhjalikud. Eh, nüüd avame mikrofoni diskussiooniks ja kõigepealt annan sõna proua Oimen Reutelile, kes on meie raportöör, isegi kui täpselt pole niimoodi öeldud meie päevakorras, sest me peame ju veel või vabandust, me ei ole veel majanduskomisjoni ja oma komisjoni vahel täpselt eh, pädevust ära jaganud, aga tahan teile meenutada, et me ikkagi rõhutada, et meie vastutame selle temaatikast. proua Imer Reuten ja siis proua Francois Kasteks. jah, voorzitter ähm,, ik denk dat inderdaad dat het suur tänu, proua esinaine. tõesti, oleks mõistlik, kui te suudaksite selle dokumendi puhul korraldada nii, et sotsiaalküsimuste puhul on juhtrolli haaranud Euroopa Komisjon, et ne-, nende, selles, muudes küsimustes öö, ähm, oleme juhtrollis meie. me oleme loomulikult valmis ka teiste parlamendikomisjonidega koostööd tegema. teiseks see pensionisüsteemide ähm, dokumentatsioon on väga ulatuslik ja meil on tarvis rohkem aega, et kõiki neid aspekte lahata, sest liikmesriikide vahel on väga suured erinevused. ma luban teile, kolleegid, et ma üritan koostööd teha nii palju kui vähegi võimalik ja ma kutsun üles kõiki, kellel on oma ideid, neid ka siin esitama et me saaksime need siis ka raportisse kirja panna. me ei soovi ju, et meie komisjonis, meie komisjoni dokument oleks kuidagi väga hägune, mis mitte midagi tegelikult ei ütle. meil oleks tarvis sotsiaalasjade komisjonis tõesti leida ühine seisukoht. proua esinaine, pensionitel on sotsiaalne öö, Äh, ja majanduslik, aga ka rahanduslik taust. kui nüüd rääkida sotsiaalsest taustast, siis me ei räägi siin ju ainult sellest, et äh, pensionid on väga olulised, et inimesed peaksid saama pensionite toel ennast äh, ära elada, vaid aga tänapäeval räägitakse üha rohkem ka meie ühiskondades sellest, et kuigi pensionitega peaks saama korralikult ära elama, ära, ära elada, ei peaks seda tegema noorte inimeste arvel. võtame näiteks Rumeenia või Bulgaaria. iga pensioni, pensionäri jaoks on tarvis kahte tööl käivat inimest, et nende pensionit ära maksta ja see koorem on liiga suur. niisiis, me peame mõistma, et me ei saa alati sõltuda tulevikus nii suurest sissetulekust. seda tu-, tuleb arvesse võtta meie ähm, elanikkonna vananemist ja mõte, me peame kaaluma, kuidas leida siis viis korraliku pensioni maksmiseks ka tulevikus. teine probleem on siin siis eelarveline probleem ja siit ma jõuan ka rahandusliku külje juurde. esimene küsimus siin on, kas Euroopa peaks üldse pensionivaldkonnas tegus olema? minu arvates jah. Euroopa peaks siin mängima võtmerolli, sest me peame tagama, et inimesed saaksid suurendada oma liikuvust. ehk siis inimesed näiteks õpivad ühes riigis, töötavad teises riigis ja neil ei peaks olema juurdepääs mitte ainult riiklikule pensionile, vaid ka erapensionile me peame paika panema mingisugused miinimumtingimused, mille liikmesriigid peaksid täitma. tagamaks liikuvus. teiseks, me ei räägi siin ainult liikuvusest, vaid peab olema ka võimalik üle kanda oma vabatahtlikult säästetud pensionit sest tegemist on ju lihtsalt hilinenud palgamaksega. midagi sellist on öelnud ka Euroopa Kohus. ehk siis me peame keskenduma siin ka ülekandmisvõimalusele, võrdsetele tingimustele inimeste puhul, kes ela, on elanud ja töötanud erinevates riikides see on nii eh, eelarveline kui ka rahanduslik küsimus. miks? vaadakem kümme aastat tulevikku. kui te arvate, et pensionisüsteeme makse rahastatakse jooksvalt, siis pensionist ei piisa kunagi. ma eeldan, et kümne, ma loodan vähemalt, et kümne aasta pärast on igas riigis äh, euro käibel, aga jooksevmaksed äh, õõnestavad euro stabiilsust, me nägime ju, mis toimus Kreekas. pensioniiga mõjutab ka süsteeme, see ei tähenda küll, et me peaksime pensionisüsteemid sajaprotsendiliselt Euroopas ühtlustama, aga me peame kokku leppima teatud standardites ja väärtustes mille ümber siis pensionisüsteeme üles ehitada. see loomulikult kehtib ka pensioniametite kohta. meil on vastu võetud õigusaktid jaanuarikuust, nii et meiegi oleme siin oma panuse teinud. seega Euroopa tasemel saame me nii mõndagi ette võtta, me peame siin parlamendis koostööd tegema teiste komisjonidega, aga ka liikmesriikide parlamentidega, me ei peaks käituma nii, nagu Hollandi parlament, kus öeldi, et see, see on ainult siseriiklik küsimus, see on järjest rohkem rahvusvaheline probleem. me peame kaasama kõik sidusrühmad, loomulikult äh, äh, peame leidma mingisuguse ühise seisukoha äh, selle raporti puhul, suur tänu. suur tänu, Rõõgas Teks ja siis Priit Urunen. suur tänu minagi loodan, et tööhõivekomisjon jääb vastutavaks komisjoniks selle teema puhul, sest meil on kindlasti pensioniküsimuses natukene humaansem lähenemine kui majanduskomisjonil, kes läheneb küsimusele puhtalt arvutuslikust küljest. rääkides meie meile esitatud komisjoni nimekirjast, siis äh, neid küsimusi on käsitletud ainult matemaatilisest ja statistilisest lähtepunktist. ja kui nii tehakse, siis äh, projitseeritakse meile mitmeid äh, matemaatilisi arvutusi, justkui need oleksidki tulevikuprognoosid. aga nüüd arvest-, arvestades aktiivse ja mitteaktiivse elanikkonna suhtega alates tuhande üheksasaja kuuekümnendast aastast alates, siis mis selle projektsiooniga teha? Need, kes töötasid tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal et, et, et või need, kes tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal pensionärid, need on üks asi, aga kes tollal su-, sündis, kas me oleme võrrelnud kõiki neid äh, näitajaid ka sündimusega? vaatame näiteks, äh, kuidas on asjad käinud Prantsusmaal. niisuguste niisu-, niisugustesse arvutustesse ja, ja graafikutesse tuleb ettevaatlikult suhtida. nüüd tööhõivest rääkides, kui me baseerime või rajame oma arvutused ainult tööpuudusele, siis me peame arvestama ka, milline, millised võimalused on noorte, seenioride, naiste tööhõive suurendamiseks, me peame mõtlema välja ka, milline on nende inimeste pensionile mineku äh, stsenaarium, kui nad täistöökohaga töötavad kui me loodame, et pensionid hakkavad maksma ainult äh, palgatöötajad, siis me ei, äh, ei arvesta sugugi teiste rahastamisallikatega, teiste sotsiaalmaksetega. aastaks kahe, kaks tuhat kuuskümmend on kindlasti ka võimalik äh, mingi lisaväärtus luua. aga sellest pole räägitud rohelises raamatus. kritiseerin eelkõige selle, seda, et äh, räägitakse, võrreldakse pensionile mineku iga ja eeldatavat keskmist eluiga komisjoni rohelises raamatus peaks pigem kõiki aspekte arvestama selleks, et lahendada adekvaatse või piisava pensioni küsimus. tuleb arvestada näiteks, kui palju töötatakse veel pärast pensioniga samuti on oluline välja arvutada, kuidas hakkab mõjutama näiteks turvaline paindlikkus tööhõives, pensioniga, millist pensionit on äh, võimalik teenida siis, kui äh, töötaja oma tööea jooksul äh, kord töötab, kord õpib, kord on töötu. kui need etapi, tööealise inimese elus vahelduvad, kuidas ta saab siis finantseerida oma pensionit lõppude lõpuks? samuti võiks täpsemalt analüüsida keskmise eluea küsimust. mina olen alati hämmingus selle küsimuse puhul, alati pannakse Äh, meid fakti ette ja öeldakse, et keskmine eluaega tõuseb ja see on vältimatu. ma arvan, et tuleks lähemalt uurida, mida keskmine eluiga tegelikult tähendab ja Euroopa Komisjon võiks seda väga hästi teha. kui räägitakse keskmisest elueast, siis kelle puhul see kehtib? kuidas see on seotud raskete, eriti raskete töökohtadega? milline on keskmine eluiga nende inimeste puhul, kes kuuekümneaastaselt peavad tööst loobuma, näiteks nende puhul, kes kuuekümne viie aastaselt lõpetavad töötamise või siis kuuekümne seitsme aastaselt. me teame täpselt või tähendab, teame väga hästi, et ähm, viiekümne viienda ja kuuekümne viienda elu aasta vahel tehtud töö mõjutab eluiga palju rohkem kui see, kui töö, mida on tehtud kahekümne viiendast viiekümne viienda eluaastani. Need olid minu ettepanekud. Preli Turunen, palun. I think um It was interesting reading no.. suur tänu. minu jaoks oli see komisjoni roheline raamat väga huvitav lugemine. siin tõstetakse mitmeid olulisi küsimusi meie tuleviku jaoks meil on tarvis tõesti paika panna Euroopa Liidu roll selles küsimuses ja Euroopa Liidu lisandväärtus pensioniskeemidele. nii liikuvuse, paindlikkuse kui ka siseriikliku turvalisuse küsimustes. me ei tohiks ka rikkuda siin toimivaid pensionisüsteeme teiseks, rohelises raamatus on mitmeid huvitavaid aspekte jätkusuutlikkuse ja adekvaatsuse kohta. siin on natukene vähe räägitud paremast töökeskkonnast, töö jaotusest ja nii edasi, mis, millised on selle, nende mõjud täpselt, sest ja just majandusele ja tulevase pensionisüsteemi rahastamisele. minu arvates tuleks seda siin rohelises raamatus mainida veel üks asi, paindlik pensionile minek ja individuaalne lähenemine oleks samuti väga olulised, sest te võite olla töövõimetu viiekümne viie aastasena, aga võib-olla tööd, soovite töötada isegi seitsmekümne viie aastaseni, aastani. minu küsimus komisjonile on milline on terve, teie arvates parlamendi roll, võttes arvesse, et teie lõpptähtaeg on nii varajane? Te seda küll mainisite, aga ma arvan, et nii olulise teema puhul oleks väga kasulik kauem koostööd teha. teiseks, ma arvan, et raportööri jaoks oleks väga kasulik koostööd teha liikmesriikide parlamentidega, sest liikmesriikide süsteemid on väga erinevad. see oleks vastavuses ka Lissaboni lepingu vaimule. me saaksime seda siin tööhõive komisjonis ka teha. aga ma ootan arutelusid, see on väga oluline meie tuleviku majanduse ja sotsiaalse siduvuse jaoks. suur tänu. härra Koferati ja siis härra Ööri signor presidente onorevoli colleghi io credo sia molto importante affrontare come. aitäh! ma arvan, et on väga oluline äh, rääkida sellest rohelisest raamatust, mis tegel-, tegeleb pensionidega, sest see on üks tundlikumaid äh, teemasid, eriti nüüdses olukorras. on väga raske saavutada lähenemisest, ühtset lähenemist me ju alustame erinevatest äh, olukordadest äh, ajaloost, äh, see on juba tingitud ajaloo tõttu. on vaja mõtlema, on vaja mõelda natuke selle süsteemi areng, arendamise peale ning tuua need erinevad pensionid, skeemid ühte süsteemi seda on väga raske teha ja seetõttu ma arvan, on väga hea, et komisjon äh, vaatab äh, jätkusuutlikkust koos kohandatavusega ning äh, räägib ka piisavusest, sest on väga raske va-, väga raske toime tulla ületatud nii-öelda sotsiaalsete maksetega. ma arvan, need on momendid, mida me peame sügavuti ähm, vaatama. komisjon äh, on võtnud äh, lähenemise, et kus ta tõstatab äh, palju küsimusi ja esitab need inimestele vastamiseks. ma proovin vastata mõnele. see, kus te räägite tööhõivest, loomulikult on väga peab olema dünaamiline, me ei saa mõe-, mõelda sotsiaalkindlustussüsteemile eh, täna ja tege-, ei saa teha seda jäigalt, sest need finantskriis, mida ma, mida me praegu kogeme, on eh, muutnud asjad palju raskemaks eh, lähituleviku jaoks. elu, samuti ka eeldatav eluiga, mis peaks, mis peaks aitama kaasa tasakaalule tööelu ja ülejäänud elu vahel ju muutub. Te pead, me peame lihtsalt äh, tegema hindamise ja mitte, mitte välja töötama jäigad lahendused, vaid harmoniseerima süsteemid ning leidma paindlikumad lähenemised. pensioni süsteem äh, näiteks hõlmab ju ka illegaalset tööd, äh, mis jääb välja sotsiaalkindlustussüsteemi alt äh, ja ka samuti ka sissemaksetest. loomulikult olukord on erinev erinevates liikmesriikides, kuid me peame mõtlema ka selle olukorra peale. me peame ka selle hulka arvesse võtma või hindama mitte ainult Äh, sisse, siis nii-öelda sissemaksete suuruse tõstmist äh, ainult äh, tööea tõstmisega ei ole õige teha. aga me peaksime vaatama seda, kuidas inimesed saaksid legaalselt maksta või teha rohkem sissemakseid. ma arv-, võib-olla me ei saa minna, on ju olu-, me ei saa minna tagasi väga lihtsale süsteemile, mis on ka olemas olnud ajaloos. aga mõeldes äh, tulevasele sotsiaalturvalisusele ja sotsiaalkindlustussüsteemile, siis tuleb meeles pidada, et, et riiklik sotsiaalkindlustussüsteem ei ole kunagi piisav, kui, kui sellel ei ole mingisugust pi-, mingisugust tuge. nii et see peab olema nii-öelda kolmel sambal põhinev süsteem. siis era, näiteks siis kogumispensionid, siis äh, palgast sõltuv pension ning kokkulepped tööandja ja tööhõi-, töötaja vahel. ning samuti ka mingisugune panuste süsteem, mis on vajalikud kolmanda samba jaoks, need on siis nii-öelda erahoiused. kui inimene soovib äh, paremaid äh, garantiisid tulevikuks maksusoodustusega, siis see võiks olla äh, hoiuste kaudu, mis, mis on valitsuse poolt pakutud Äh, mobiilsus, liikuvus, mida me praegu näeme, on samas seisukohas, mis me, mis me arutasime siin äh, mõned aastad tagasi. Äh, mis meie ees praegu seisab, on see, et liikuvus on suurenenud, aga tulevad inimesed Euroopa Liidust väljaspoolt selleks, et töötada Euroopa Liidus. ning soovivad need oma koju kaasa võtta, siis need panused või need sissemaksed, mis nad on teinud sotsiaalkindlustussüsteemi ning selliste inimeste arv kasvab. kui me vaatame demograafilist trendi Euroopas, siis äh, see võib olla olukord kahekümne, kolmekümne aasta puhul nii. ma ei usu, et Euroopa inimesed hakkavad inim-, perekondadel hakkab äh, järjest rohkem lapsi sündima. me peame mõtlema selle, kuidas lahendada demograafilist äh, probleemi äh, ning mõtlema ka sellele, et kuidas panustavad sissemaksetega inimesed, kes tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa Liitu tööle, kuidas anda neile raha tagasi härra Jüri, palun. ja siin, siis proua Jelovjeska. aitäh, proua esinaine. Äh, palju mõtlemisainet on andnud see äh, roheline raamat. Äh, kõigepealt teemad ja ettepanekud ja siis veel edasiseks arutamiseks ettepanekud. ma arvan, ma arvan, et küsimused, mis on tõstatatud, see nii-öelda see raamatupidamislik äh, lähenemine ja osaliselt Euroopa traditsioonidel põhinev ning osaliselt Äh, Bismarcki või ladina süsteemil põhinev äh, lähenemine või kombineeritud lähenemine on vajalik. Äh, globaalses pädevuses meil on konkurents, kus on erinevad lähenemised, millega toime tulla ja mis, mis, mis tegelevad pensionäride heaoluga me võiksime läheneda süsteemile loomingulisemalt, kombineerides sissemaksed ja vanaduse, mis viiksid nii küsimuste kui ettepanekuteni. on samuti teised võimalused, kaasfinantseerimine, siis maksusoodustused samuti siis sissemaksed, kui me vaatame sissemaksed vanusesse, vanadusse, siis need on, need on väga selgelt äh, seotud sellega, kes töötavad äh, legaalselt ja kes äh, mitte. kui on riike Euroopas, kus on väga madal tööhõive määr ning siis oleks selline loogika ju küsitav, küsitav me räägime siis varimajandusest või mustast äh, tööjõust, selle olemasolu on, on kindlaks jäetud Euroopas. nii et see ei ole ainult demograafiline protsess, vaid on järjest suurenev arv inimesi, kes maksavad öö, äh, vähe äh, riiklikult, riiklikusse süsteemi ning äh, see on seotud ju otseselt väljamaksetega pensionisüsteemist. ma arvan, et ei ole päris selge ja minu jaoks on see ka küsimus, kas see on ainus lähenemine või me peaksime suurendama äh, pensionile mineku iga või sissemakseid. see nii-öelda raamatupidamislik lähenemine ei võta arvesse teisi sotsiaalseid riske kus, kus, mida võivad põhjustada pensionisüsteemide muutmised, näiteks äh, Prantsusmaal on suured demonstratsioonid, ka teised Euroopa riigid äh, peavad äh, seisma silmitsi fakti, faktiga, et niipea, kui nad tahavad reformida ühte või kahte elementi, tekib ühiskonna poolt väga suur opositsioon sellele ja vastuseis, nii et ma tervitan äh, seda, äh, neid ettekande, mis ütlesid, et on äh, aega, et on aeg äratuseks ning on vajalik diskussioon siis ka sellel teemal lisaks kliimaküsimuste arutusele. me peame aru saama, et see olukord ei ole jätkusuutlik. praegusel hetkel erinevad positsioonid on üksteisest väga kaugel ning äh, tegelikult ka süsteemid enda üksteisest väga kaugel. on äh, neliteist Euroopa riiki, kes arutavad äh, riikliku eelarve defitsiiti ja, ja selle mõju erinevatele pensionisüsteemidele mõned hiljutistest äh, äh, liikmesriikidest, nende, nende liikmeks saamise tingimuseks oli äh, reformida nii-öelda jooksvat finantseerimist ja ümberjagamist ning juurutada siis need nii-öelda kaasaegsemad pensionisüsteemid. ja see defitsiit jooksvast finantseerimisest ja ümberjagamisest ei ole eelarve defitsiidi osa ning see on ebaproportsionaalne eh, sissemaksega eh, riikides, kes eh, rakendavad seda süsteemi teisel viisil. see on diskussioon, mis on päevakorral täna väga tõsiselt ning kriisi tingimused tegelikult halvendavad kompromissi võimalusi mis puudutab pensionile mineku iga, seda ei ole nimetatud siin, see on Rahvapartei programmis, äh, on nimetatud nii-öelda paindliku pensionile mineku iga. ning me peaksime olema võimelised määr äh, valima, kas kas minna pensionile varem äh, madalama pensioniga või töötada kauem ja saada pare-, kõrgemat pensionit? ning äh, sellised valikud peaksid olema erinevad äh, sissemaksetega seotud poliitikad, mis võivad äh, mõjutada sellise süsteemi tõhusust, ei ole ära nimetatud. nii et mina näen, et on palju lahtisi küsimusi ning veelgi rohkem tõstatatakse diskussiooni käigus ning lisatakse siia äh, Äh, siis sellele, mida, lisaks sellele, mida komisjon on juba tõstatanud. nii et ma toetan seda, mida parlament on juba öelnud. sotsiaalne konsultatsioon, mis praegu toimub ja mis lõpeb viieteistkümnendal novembril, äh, on liiga lühike, me vajame pikemat perioodi. meie Rahvaparteis sooviksime arutada seda äh, kuulamisena äh, detsembri alguses, me tahaksime teha ettepaneku nii enda kui ka komisjoni jaoks äh, pikendada tähtaega selleks, et võimaldada konsultatsioonide, selleks, et laiendada konsultatsioonide ulatust ning ning me tahaksime väga aktiivses osaleda, aitäh teile. Jaslovjetska, puis madame Kunz. Jaslovjetska ja siis proua Kunz. suur tänu. mina kuulun optimistide hulka. seega arvan, et si-, selle võidujooksu võidab meie komisjon ja meie hakkame vedama rohelise raamatu diskussiooni. raamatust endast rääkides, siis äh, tõesti kõneldakse selles elanikkonna vananemisest, aga ei räägita midagi sündivuse langemisest. minu meelest on oluline siiski, et äh, pensionisüsteemi korrakohaseks funktsioneerimiseks on ikkagi oluline ka äh, sega finantseerimine, ilma et järgmine põlvkond peaks eelmisest sõltuma täielikult. nüüd tööhõive puhul on rohelises raamatus arvestatud soolist võrdõiga, õiguslikkust ning ka neid inimesi, kes oma tööelu ohverdavad perele, peaksid ka saama piisava pensioni. ma räägin siinkohal just naistest, kes on töölt koju jäänud. seda aspekti võiks veelgi täpsustada. ja veel üks aspekt, mis mulle muret teeb, on see, mis puudutab pensionide piisavust. mul on jäänud mulje, et räägitakse rohkem praktikast kui võimalikest pensionihüvitistest, mida oleks võinud teenida tööea jooksul. ja lõpuks tundub mulle ka, et tuleks välja töötada kõikide liikmesriikide jaoks sarnane metoodika, et objektiivselt olukorda hinnata, et hinnata pensionisüsteeme kõikides liikmesriikides ning ma arvan, et see peab puudutama kõiki elanikkonnarühmi, ka neid, kes alles praegu oma tööelu alustavad. arvan ka, et Euroopa Liidu sanktsioonid peaksid olema palju rangemad nende riikide puhul, kes pensionireformidega suurendatakse eelarve defitsiiti. ma arvan, et pensionireformi äh, tagajärjeks peaks olema pigem eelarve defitsiidi vähenemine Euroopa Liidu institutsioonid peavad seega eh, sanktsioone rakendama, kui defitsiit suureneb. ja nüüd järgmine kõneleja, palun. suur tänu, proua esinaine. minagi arvan, et meil on tarvis rohkem aega, et vastu võtta lõplikuid otsuseid. see dokument on minu arvates päris hea siin on päris as-, palju asju sisse kirjutatud, mõned asjad on aga puudu. siin on kõik üritanud keskenduda tasakaalu saavutamisele, toonud välja oma kahtlusi. ma arvan, et majanduskriisi ajal on väga raske hoida pensionisüsteemi töös, on väga raske vastu võtta vajalikke otsuseid ja paljud on ju meid hoiatanud selle eest. ma arvan, et pensionisüsteemid peavad olema eelkõige usaldusväärsed ja stabiilsed. see on seotud ka inimeste sooviga sinna makseid teha. samuti on oluline siin põlvkondadevaheline solidaarsus, millest ei tohiks loobuda väga sageli keskendume me lahendustele, mis äh, unustavad ära vabatahtlikud pensioniskeemid. seda ei tohiks teha. väga oluline on saavutada tasakaal põlvkondade vahel töötavate inimeste ja pensionäride vahel. samuti on oluline leida lahendusi, mis tugevdavad ühiskonna sidusust. vaja on üle vaadata ka erinevad riskid, mida, mis ei pruugi olla ainult seotud vanemate inimestega probleem ei ole siin ainult pensionieas, vaid probleeme on ka näiteks töökoha hoidmisega, tervishoiuküsimustega. ka info, informeerimine on oluline valdkond, me peame informeerima kõiki, on vaja luua keskused, mis edastavad vajalikku teavet. ma arvan, et me oleme väga kaugel harmoneeritud Euroopa pensionisüsteemist oleks väga oluline paika panna seiresüsteemid ja tagada koostöö liikmesriikide vahel. suur tänu! järgmisena proua Harkin, siis härra Kastler. suur tänu, proua esinaine, ma teen väga lühidalt, sest öeldud on juba teiste saadikute poolt nii mõndagi. ka mina loodan, et tööhõivekomisjon on siin juhtrollis, nagu paljud küsimu-, kõnelejad ütlesid, tegemist ei ole ainult eelarve või rahandus, vaid ka sotsiaalprobleemiga ka komisjoni kolleeg ütles, et pensionid on pensionid ja nii tulebki neid kohelda. raportöör ütles, et ta loodab, et me suudame jõuda ühisele seisukohale siin, ma kinnitan teile, et see ei saa olema lihtne, sest tegemist on väga keeruka küsimustikuga. kui nüüd vaadata Euroopa Liidu rolli selles küsimuses, siin paljud juba rääkisid ülekanduvusest, liikuvusest, jah, see kõik on ilmselge samuti tuleb vaadata, milline on selle mõju meie ühisvaluuta stabiilsusele, see on üks uuemaid probleeme, mida tuleb ka tunnistada. samas demograafilised väljakutsed on Euroopa ülesed, ka Euroopa Liidul on oluline roll mängida. me küsisime siin, milline on Euroopa Liidu lisaväärtus, mis puudutab eriti innovatiivset mõtlemist, ma lugesin seda rohelist raamatust pidades silmas kahte aspekti, kuidas me saaksime reageerida parlamendina ja kuidas saaks üldsus reageerida sellele konsultatsiooniprotsessile. roheline raamat on väga hästi ra-, kirjutatud, küsimused on väga selged, aga hämmastav on siin see, et vabaühenduste ja inimeste jaoks üldisemalt on see dokument jääb see dokument liiga kaugeks. ilma ekspertnõuanneteta ei suude, suudagi inimesed sellisele dokumendile reageerida. vähemalt kasulikult mitte. seega, seetõttu ma nõustun siinsete kõnelejatega, et meil on tarvis rohkem aega. ma ei räägi siin ainult vabaühendustest, ma räägin siin iseendastki, sest mina ka ei saa kõigest siin aru. veel kaks kommentaari. jätkusuutlikkus üks olulisi küsimusi, mis siin tõstatati, on, et meil võib tekkida olukord, kus ametlik hooldus asendab mitteametliku hoolduse ja see paneb jät-, jätkusuutlikkuse pensionisüsteemide puhul veel suurema surve alla. me peame siis vaatama siin ka mitteametliku hoolduse küsimust inimesed, kes tegelevad mitteametliku hooldusega, peavad äh, võtma töölt aega vabaks, selle aja eest aga nad ei saa pensionimakseid teha. Nende palk on väiksem, seega on ka nende pensionid väiksemad, niisiis me peame toetama ka mitteametlikke hooldajaid, kui me räägime siin pensionite jätkusuutlikkusest. OECD kolleeg tuli välja minu jaoks võib-olla kõige huvitavama aspektiga, kui ta rääkis sellest jaotusaspektist pensionite vahel äh,, puhul, mis kindlasti tekitab palju poleemikat. ja minagi kavatsen nendes vaidlustes osaleda. veel kaks väga lühikest märkust. komisjon rääkis siin äh, maksuvõimetuse direktiivi elurakendamisest, nad on välja tulnud oma uuringutega, kas nendel on ka, kas sellel on ka mingisuguseid tulemusi olnud, sest komisjon kindlasti saaks teha oma soovitusi. ja härra Ööri rääkis Prantsusmaa demonstratsioonidest pensioniea tõstmise kohta äh, tõttu, ma kinnitan teile, Iirimaa probleemide puhul on, oli just see peamine küsimus, mis tõi kümned tuhanded inimesed tänavatele. ja see oli ainuke öö, äh, põhjus, miks tehti ka ettepanekuid hakata ümber kujundama pensionisüsteemi. küsimuses kaksteist räägib komisjon ka infonõudlusest pensionitoodete jaoks, mis puudutab standardiseerimist ja selgust. mina vastust sellele küsimusele ei tea, instinktiivselt äh, ma reageeriksin, et loomulikult on lahend-, lahendus võimalik, aga ma sooviksin komisjonilt selgitust härra Kessler. aitäh, ma tahaksin olla siis äh, viimane kõneleja ning pensionid ja pensioniskeemid on ilmselgelt selle komisjoni teema. ma arvan, et me oleme komisjon, kes vastutab selle eest ning me peaksime saama raportööri selle jaoks see komisjonis võib tekkida väga hektilist diskussiooni loomulikult sellel teemal. aga küsimus, mida me ei saa vältida, on see, et on, kust algab meie vastutus ja kus lõpeb. see on üks peamisi äh, küsimusi, äh, mis kaasneb poliitilise spektriga Äh, nagu üks inimene juba ütleb, ma arvan, et me peaksime äh, vaatama küsimusi ka, mis peavad nii-öelda halli piirkonda, tööturupoliitika, äh, siis näiteks illegaalne tööhõive liikmesriikides. võib-olla me ei saa, jõua konsensusele väga kiiresti. samuti siis erandid erinevate süsteemide all, näiteks minu riigis see on töötajad, need on töötajad, kes finantseerivad süsteemi Saksamaal. mis juhtub siis, kui eh, pensionid, näiteks ametnikud, eh, need ametnikud, kes saavad pensionit, ise ei panusta sellesse? nii et see on eh, diskussioon, mida me peame, millele peame saama arvamuse erinevatest liikmesriikidest ning üks minu peamisi probleeme on selles, kas tulevikus, kui ma ei jõua sinna eapiirini, kas ma siis võiksin, kas ma siis võiksin äh, võtta nii-öelda ettevõtte selle õiguse äh, siis teise riiki kaasa või ettevõtte poolt määratud õiguse teise riiki kaasa? see ei ole ju väga ilmselge konsensus, me peame selle alles saavutama ning äh, igal päev, päev me räägime, me soovime rohkem liikuvust ning inimesed, äh, noored äh,, kui nad on lõpetanud oma, oma õpingud äh,, siis võib-olla, kui nad leiavad töö, nad töötavad kaks aastat ühes riigis, siis lähevad järgmisse riiki tööle. nii et ma arvan, et ka see on osa diskussioonist ning lõpetuseks väga oluline moment. Äh, võttes arvesse praegust olukorda tööhõives ning seda ning äh, neid inimesi, kes saavad hetkel pensioni, siis ma eeldan, et me, me peame kuidagi tasakaalustama seda maksete süsteemi, see on väga oluline era-, sotsiaalkindlustussüsteemile või peaks olema mingisugune kombineeritud süsteem nii riiklikult kui era, õiguslikult eraviisiliselt finantseeritud. et et nii nagu juba öeldi, et siin võiks olla kolm sammast ning need peaksid äh, olema äh, selged valikud Euroopas, me peame vaatama neid äh, detailsemalt liikmesriikide seisukohalt. me peaksime mõtlema nendele tähtsatele küsimustele siin komisjoni ja selles, selle raporti valguses veel üks sõnavõtusoov, hea küll, ma annan ainult üheks minutiks sõna, sellepärast et muidu me ei jõua oma päevakorda läbi võetud. tahan lihtsalt kiirelt välja tuua kolm punkti kõigepealt näitab tänane arutelu, et holistilise lähenemise leidmine sotsiaal- ja majanduslikke aspekte arvestades on põhimõttelise tähtsusega. arvan ka, et roheline raamat on väga huvitav dokument aga nii nagu ka öeldi, konsultatsioonid välismaailmaga on olnud väga lühikesed ja väga äh, huvitavaid, huvitavaid sõnavõtte oli täna kuulda. kolleeg Konferaati rääkis erinevatest pensioniskeemidest ja kui juba teema tõstatati, siis äh, üldiselt on ümberjaotamissüsteemilt kapitaliseerumis, kapitali kogumise süsteemile üleminek toimunud ning ma arvan, et me peame ikkagi arvestama piisavuse ja jätkusuutlikkusega eelkõige noorte puhul, kes alustavad oma tööd, see on osa kogu debatist ja ma arvan, et me peaksime kaaluma, milline on paindlik heaolusüsteem, arvestades paindlikku tööhõivet. ja naiste puhul tahaksin öelda, et selles küsimuses on roheline raamat võib-olla liiga neutraalne siin ei võrrelda otseselt süsteeme, vaid äh, räägitakse nii umbkaudselt liikmesriikide pensioniskeemidest. aga väga paljudes liikmesriikides on naiste pensionid väga madalad, sest nad on vähe töötanud ja samas teevad ise, inimesed küll ise sissemakseid, kuid need ei ole piisavad selleks, et korralikku pensioni hiljem saada. väga oluline on rääkida ka pere- ja tööelu ühitamisest, kolleeg Conferati tõstatatud küsimus imi-, immigrantide pensionist ei ole ka sugugi vähetähtis suur tänu, tahaksin kahte kolm, kolme elementi veel rõhutada selles debatis. kõigepealt ma mõistan, et kõik sõnavõtjad olid mures komisjoni äh, nõutud tähtaja pärast, viieteistkümnendaks novembriks äh, saada parlamendilt vastus ei ole realistlik, seetõttu palun kaaluge äh, konsultatsioonide pikendamist, vastasel korral parlament lihtsalt ei saagi midagi öelda ja siis tekib jälle või meil erinevate komisjonide vahel äh, pädevuse konflikt, iseäranis arvestades nii keerukad teemad. parlamendis nii asjad ei käi. nüüd pädevuse konflikti puhul äh, on kõikidel siiski seisukoht, et äh, meie komisjon peaks teemat juhtima, arvestades kodanike äh, soove, seda, mis toimub Euroopa Komisjonis liikmesriikides, selle asemel, et äh, paralleelset tööd teha, samal, samas rääkida paremast õigusloomest, tahaksin pigem, et äh, meie komisjon teeks põhitööd. proua Harkin rääkis siin äh, informatsiooni arusaadavusest ja tõesti, see on seotud lihtsalt ühe küsimusega, kuidas selgitada neid keerulisi formuleeringuid, näiteks punktis kolmteist räägitakse, et Euroopa Liit peab öö, äh, andma võimaluse investeerimisfondide kaudu pensioni sissemakseid teha ja nii edasi, aga kuidas, kuidas seda täpselt mõista? nüüd mina hea meelega oleksin ka näinud, et oleks püütud tekkida erinevat demograafilist olukorda, kuidas see tegelikult pensionireformi strateegiat mõjutab. me teame, et demograafilisest seisukohast lähtudes on liikmesriigid väga ebavõrdses olukorras. nüüd kui räägitakse üle-euroopalisest lähenemisest, siis ei saa kahe silma vahele jätta ka eh, miinimumpalka või, või elatismiinimumi ja, ja minimaalset pensioni. nüüd eh, ka maksurežiim, maksusoodustused, eriti rasked tööd. siin on räägitud rohelises raamatus põhiliselt eh, riigipensioni eh, jätkusuutlikkusest, aga miks pole arvestatud äh, nii-öelda kogumispensionide jätkusuutlikkust, kuidas see peaks toimima. mõistan täiesti ka neid, kes tõid välja, et pensionile jäämisel on eh, naissugu ja meessugu siiski ebavõrdses olukorras ning lõpuks tahaksin siiski küsida kas ei oleks ka tähtis kogumispensionidest rääkida see, sellest seisukohast, et Euroopa Liidul on ju vaja e, uusi investeeringuid. selle küsimuse juurde võib veel muidugi tagasi tulla. ja ma ütleks, et, et mul lihtsalt ei olegi piisavalt aega e, see, seda debatti kokku võtta ja kahjuks pean meie külalistele andma ainult kaks minutit äh, kokkuvõtete tegemiseks, aga muidugi loodame, et meie diskussioon jätkub ja te tulete veel meie komisjoni, et me saaksime proua Omen Reuteni raportit arutada. võib-olla härra Fischer? kas võib meie konsultatsioonide kalendrit kuidagi pikendada, nii et Euroopa Parlament saaks veel aeda, aega teile vastamiseks. Teil on ainult kaks minutit, härra Fischer. suur tänu. ma vaatan, et ma mingi, ähm, mingit konkreetset vastust praegu siin anda ei saa, see ei ole selline otsus, mida mina saan teha, minu arvates neli kuud ei ole sugugi lühike aeg konsultatsioonide jaoks võrreldes meie tavakonsultatsioonidega. muidugi arvestan teie soovidega ja tulen, tuleme kindlasti tagasi, teatame teile, mis, mis me otsustasime. tahaksin veel öelda, et teie arutelu täna oli väga huvitav, mitmeid väga olulisi küsimusi tõstatati ma ei usu, et nad, need, need mureküsimused kõik nii vähe kajastatud oleksid meie rohelises raamatus, aga, aga ikkagi ebakindluse küsimus, majanduslik olukord, perepoliitika ja hooldus kui töö Need on tõesti olulised aspektid Euroopa pensioniskeemide tuleviku seisukohast. samuti euro-, te rääkisite Euroopa Liidu võimalikust lisaväärtusest. muidugi, kui Euroopa Liit laieneb, siis soovib ta ka rahvale ikkagi ka mingit lisaväärtust anda, aidata liikmesriikidel välja arendada äh, nende pensionipoliitikad. mul on ainult kaks minutit, aga tõesti, meie Euroopa Komisjoni talituses oleme alati valmis teiega koostööd tegema ja teid abistama, loodan, et meie koostöö kannab vilja ja ootan suure huviga järgmist debatit, sest te tõstatasite täna tõesti nii palju olulisi küsimusi suur tänu. suur tänu. nüüd selle nelja konsultatsioonikuu kohta peab ütlema, et üks kuu oli ju puhkusekuu. see võtab ju palju aega ära meilt. ja järgmis- ja loodame, et järgmisel kohtumisel komisjoniga saame otse küsida, millised need tähtajad siis õige on. härra Whitehouse mina ei saa komisjoni tööd kommenteerida, aga räägiksin OECD tegemistest, nimelt me koostame pensionipoliitika raportit OECD riikide kohta. paljud nendest riikidest on Euroopa Liidu liikmesriigid ja see avaldatakse detsembris. seal on ka eraldi käsitletud just pensioniiga, elu, keskmist eluiga ning äh, ebakindlust seoses äh, elujaa muutustega ning samuti ka äh, pensionisüsteemide reformi otsestest seostest automaatsete pensionimaksetega Saksamaal, Itaalias ja nii edasi. me kavatseme ka eraldi raporti koostada naiste ja pensioni probleemide kohta. seal käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse äh, aspekti lähemalt, eriti arvestades neid naisi, kes on äh, otsustanud äh, tööelu, pereelu ja, ja hoolduse vastu vahetada. loodan, et kõiki neid küsimusi saab tulevikus veel koos teiega arutada. suur tänu! tegelikult oli ju tõesti alles esimene arvamuste vahetus teiega. proua Amenreiten, palun! aga väga vähe aega. jah, ma teen lühidalt. kõigepealt ma panin siin tähele, et suur osa inimestest siin tõstatasid probleeme, mis on seotud nende enda siseriiklikude süsteemidega, seetõttu on minu arvates hädavajalik tagada, et meil on, oleks rohkem aega siin komisjoni sisesteks aruteludeks võib-olla ka aruteludeks minu ja teiste üksikisikute vahel, et meie raport oleks korralik ja ähm, liiguks selges suunas, et seal ei oleks lihtsalt erinevate inimeste soovid sees. teiseks, äh, soo küsimus, et meil on tarvis tagada, et naisi üle Euroopa aidatakse, meil on tarvis naisi väärtustada Euroopa kohuski ütles, et kõik peavad, kõigil on õigus teenida väärikat palka. see kehtib ka naiste kohta ja neil on ka õigus lahutuse puhul saada osa rahasummast. kolmandaks, ka osalise tööaega töötajate olukorda on vaja parandada minu kodumaal on näiteks neile teatud õigused tagatud. niisiis, on saavutatud küll edu, on küll teha, on küll vaja teha nii mõndagi, aga siseriiklikud ametivõimud on juba saavutanud päris palju. me ei saa selle rohelise raamatu põhjal hakata lahkama tervet hulka küsimusi, mis langeb liikmesriikide pädevusse meil on tarvis siin vaadata Euroopa taset, mida saaksime siin teha. milline on lisaväärtus Euroopa tasemel tegutsemisel ja liikmesriigi tasemel tegutsemisel, suur tänu! suur tänu, loodan, et järgmisel kohtusel komisjoniga saab juba rääkida ka eh, pädevuste jagamisest parlamendikomisjonide vahel, suur tänu! teile meie külastajad, näeme, näete, kui, kui frustreeriv võib olla küsimuste ja vastuste esitamine, aga ikkagi see kõik on väga vajalik olnud ja nüüd jõuame oma päevakorra viimase punkti juurde. see on kümme. Euroopa Liidu majandusliku juhtimise stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal. suur tänu tõlkidele, kui nad jäävad kümme minutit kauemaks ja kõigepealt härra Kasa, palun. Thank you, madam chairman. aitäh, proua esinaine. ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. nagu te teate, siis äh, raport äh, mis, mis majanduskomisjon on esitanud, on siis, on esitanud kaheksa soovitust ning me tahame tugevdada neid soovitusi tööhõive seisukohalt. ma olen kohtunud erinevate kolleegidega, erinevate raportööridega ning meil on olnud mitmeid ideid, kuid kahjuks me pidime olema väga, pidime olema väga lühidalt iga punkti puhul, kuna meil on ette antud tuhat viissada tähemärki. me tahtsime reageerida siis äh, muudatuste kaudu. me oleme teinud järgmised ettepanekud. kõigepealt siis jälgimissüsteemi äh, sead-, siis loomine. üks on tööpoliitika jaoks ja teine äh, teiseks teemaks. me samuti tahaksime et tööhõivekomisjoni eh, roll tugevneks. me tahame, et parlament oleks kaasatud nii palju kui võimalik jälgimistest nii majanduse kui tööhõive küsimustes. kolmandaks, eh, majanduskomisjon viitab sanktsioonidele, eh, mis, kui rikutakse kasvu ja stabiilsuse pakti me arvame, et äh, see on üsna nii-öelda vastutöötav ning äh, struktuurifondid, mis on seotud tööhõivega, peaksid olema samuti äh, siia sanktsioonidesse kaasatud. ma arvan, et sanktsioonide süsteem peaks tegema selget vahet äh, fondidele, fondidega, fondide äh, puhul, mis on äh, seotud riiklike eelarve, riikliku eelarvega ning mõeldud üksikisikutele kokkuvõtvalt loomulikult ma soovin äh, konstruktiivset arutelu, aga me tahaksime kaasata nii palju ideid kui võimalik äh, siis äh, muudatuste kaudu sellele raportile, aitäh teile. Monsieur Serkas, puis Monsieur Conferati. härra Serkas ja siis härra Conferati. suur aitäh, proua esinaine Äh, sotsialistide variraportöör on härra Apti ning äh, ta on äh, Kreekas, kuid ta on esi-, andnud mulle midagi ettelugemiseks. ta ütleb, et tal on väga kahju, et ta ei saa siin olla, ta oleks tahtnud öelda David Kassale isiklikult, et see on väga hea alus diskussiooniks, ta on väga rahul sellega, mis härra Kaasa on kirjutanud, on ettepanekud mõningateks äh, muudatusteks, parem koordineerimine, äh, siis Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja siseriiklike plaanide vahel. me peame lei-, siis vähendama lõhesid, need äh, ühikuid kasvu stabiilsuse paktis. me tahaksime korrata, et me peame rääkima EBSCO nõukogu tähtsust, rõhutama ECOFIN-i ja siis koordineerimise olulisus. ning samuti me peaksime vaatama, kas äh, see on hetk, kus äh, kasutada sotsiaalklauslit äh, ning rääkida sotsiaalpartneritest, sest nemad on need, kes garanteerivad, et tööhõive Äh, oleks Euroopa poliitikate keskmes. ma saan aru, et, et meid on ainult nelisada tähemärki, kuid võib-olla need punktid võiksid olla ka siis äh, kaasatud. härra Kooperatis, äh, proua Kruuni. kiirelt siis ettepanekud, mis on tehtud, on juba head siin on peamised äh, prioriteedid äh, välja toodud. see teksti suurus on probleem, ma arvan, et kõige olulisemad äh, punktid on kuus ja kaheksa, need on uued ja olulised minu jaoks. ma arvan, ma arvan, et seda diskussiooni alustamine ja strateegiate juurde alustamine on oluline. kasvupakti, pakti muutmine on, on midagi, mis edendaks äh, investeeringuid selleks, et vähendada kriisi mõju, on väga oluline, kuid see ei ole üleminek küsimus, see on stabiilsuse küsimus. ma arvan, et äh, me vajame ka siis sissetulekute ümberjagamist ning maksete kõrget kvaliteeti, mis puudutab äh, seda, äh, mis on saavutatud. ning samuti ka peame silmas pidama pikaajalisi eesmärke. kakskümmend aastat tagasi Jack Delors äh, esitas valge raamatu selleks, et saada et äh, kaubanduses kehtiksid lüh-, keskpikad ja pikad maksed. nüüd me oleme näinud jällegi vastupidust, kus inimesed äh, otsivad väga lühiajaliselt äh, kasumit ning nad on äh, kaotanud palju oma toimimisest. me peaksime vaatama, kuidas seda tegelikult kujundada. ning ma arvan, et see on potentsiaalselt uus äh, nii-öelda joon äh, tule, valitsemisel tulevikus, aitäh! aitäh, proua esinaine! Euh, tahaksin David Kaza tänada suurepärase töö eest, väga õigeaegne töö, tahaksin rääkida siin veel punktist seitse, sest tõesti struktuurifond äh, sanktsioneerida oleks minu meelest siiski kummaline ja see takest, takistab ähm, liikmesriikidel ka kasu saada nendest fondidest ja nüüd Egon oma maja- äh,, raportis räägib ka majanduspettusest ja äh, ja samas huvitab mind ka, kas see mitte ei ole seotud sotsiaalse pettusega, sotsiaalne pettus takistab toetuste jõudmist inimesteni, kellel seda kõige rohkem on vaja, see on igapäevane nähtus ja ma arvan, et kui seda teemat saaks ka käsitleda, siis see oleks väga hea. nüüd punkti kolm kohta, siin räägitakse tervishoiu ja pensionisüsteemidest, siia võiks ka rääki-, lisada sotsiaalkindlustussüsteemid. suur tänu, suurepärane mina sooviksin viis tähelepanekut teha. oi, proua Harkin, kas ma unustasin teid ära? kuidas te küll niimoodi tegite? teen lühidalt. arvan, et meie vastus majanduskriisile on äh, kahetine. ikka reformid ja ikka sanktsioonid ja mul on väga hea meel, et äh, ra-, raportöör äh, räägib vajadusest struktuurireforme läbi viia liikmesriikides, sotsiaalkindlustussüsteemis, pensionireformid ja nii edasi. väga tasakaalustatud arvamus. ja veel, nõustun sanktsioneerimissüsteemiga, aga samas ma ei ole kindel, et et sanktsioneeri, sanktsioonid üldse on kasulikud, sellepärast et lõpuks kannavad need, kannavad vastust kodanikud ja Eh, lõppude lõpuks ikkagi eh, ühes riigis töötajad jäävad ilma tööta ja, ja mitte selles, keda on sanktsioneeritud. üldiselt ma toetan teie arvamust. hea küll, tulen nüüd tagasi selle punkti juurde, mida mina tahtsin esile tuua, kõigepealt sanktsioonide režiim, ma arvan, selle puhul juba kolleegid ütlesid ära, mis vaja. aga kui me nüüd sõnastust vaatame, siis tundub, et sellist sanktsiooni, mis Euroopa Sotsiaalfondi puudutab, me ei soovi. ma ei tea, mida siin sooviti öelda, aga mina saan sellest tekstist nii aru. ma ütleksin otse, et kui hääletusõigus ära võetakse teatud perioodiks, piisavalt pikal perioodil, siis siis võib-olla ikkagi äh, Äh, mõni võib arvata, et Euroopa Liidu demokraatia põhimõtteid äh, rikutakse. Äh, kui me sellise sanktsiooni kasutusele võtame, siis jääb mulje, nagu me tahamegi kogu aeg sanktsioneerida. nüüd juhtimise puhul Majandus- ja Sotsiaalkomisjonis tuleb kindlasti EBSCO ja ECOFINiga tööd, koostööd teha ja, ja mõnikord tuleb ka koos konsensusele jõuda. nüüd eelarve konsolideerimise oht on selles, et kannatavad sotsiaalteenused Kreekas me nägime, et otsustati viieteist protsendi võrra vähendada näiteks eh, riigitöötajate palku vähendada, konsolideerumisprotsess puudutab ka sotsiaalset tasakaalu ja eh, seda on vaja põhjalikult läbi arutada. pikaajaliste investeeringute strateegia, mida saaks rakendada strateegia kaks tuhat kakskümmend huvides eh, Euroopa Liit peab ikkagi vastama oma sõna, Euroopa Liidu tegevus peab vastama ka eh, tema sõnadele. kui on vaja pikaajalisi investeeringuid, siis, eh, siis peab eelkõige nõudma, et need looksid ka töökohti ja kolleeg Konverati rääkis täiesti õigesti, et Euroopa Majandus- ja Rahan-, Rahaliidu puhul on tähtis, et ei oleks mitte ainult riigieelarve defitsiit äh, defineeritud täpselt, vaid ka äh, tööhõive eesmärgid oleksid täpselt äh, defineeritud, näiteks tööd, lubatud töötuse määr, noorte tööhõive, meil peaksid olema kindlad eesmärgid ja siis kui ka metoodika, kuidas e, Euroopa üleselt e, olukorda seirata. E, meie komisjon, komisjonil peab olema ka sõnaõigus siis, kui liikmesriikides sotsiaalolukord halveneb, kui on vaja täita eelarvekriteeriume. ühest küljest on vaja sotsiaalmudelit arendada, aga teisest küljest teistes liikmesriikides hakatakse neid süsteeme lahti, laiali lammutama, seda me ei soovi. ka neid küsimusi tuleb arvestada ja kui äh, sõnasoovijaid rohkem ei ole, siis annan lõpuks sõna raportöörile, palun. Yes, no nothing else to add. mul ei olegi, proua esinaine, midagi lisada. ma kuulasin kolleegid ära, võtan arvesse nende ettepanekud ja esitan ka enda muudatusettepanekud kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis mul on juba seitse muudatusettepanekut olemas, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg vist oli homme kell kaksteist, nii et aega veel on. loodetavasti suudate te kõik oma ideed homseks muudatusettepanekuteks formuleerida. suur tänu raportöörile ja kõigile suur tänu sõnavõttude eest, me oleme täiesti graafikus, hommik on õhtust targem ja homseks siis esitage oma muudatusettepanekud. head õhtut!